Primer... alustame istungit, tere hommikust. ja kõigepealt meie esimene päevakorrapunkt on uuenduslik rahastamine maailma ja Euroopa tasandil. raportöör on proua Podimata. suur tänu, härra esimees tahan lihtsalt öelda paar sõna, sellepärast et see on meie viimane arutelu selles küsimuses. tahaksin kõigepealt toonitada seda, et oleme ühel nõul, et äh, meie raport Innovatiivne rahastamine maailmas ja Euroopas on suureks lisandväärtuseks kogu Euroopale. me peame kõiki alternatiivseid vahendeid kontrollima, me peame leidma uusi allikaid äh, Euroopa rahastamiseks sellel hetkel, kus äh, riigieelarved ja ka Euroopa Liidu eelarve on äh, sattunud äh, kärpimise alla. üheks teiseks tähtsaks dimensiooniks on nende vahendite reguleeriv roll. meil on ühelt poolt vaja vastu võtta äh, järelevalve ja finantsturu reguleerimise pakett, teiselt poolt on meil aga vaja sisse viia majandusjuhtimine. ning need uued rahastamisvahendid on minu arvates ka parlamendi jaoks suureks võimaluseks. parlament saab näidata, et meil on ühenduse lähenemine ja nii võime me Euroopa kodanikele anda sõnumi, et me saame väljakutsetega hakkama, me saame Euroopa Liidu tasandil lahendeid vastu võtta ja me saame püüdlusi riiklikul tasandil täiendada, ilma et me neid asendaks me eile juba rääkisime sellest natukene, rääkisime meie strateegiast, majanduspoliitikast äh, Euroopa Liidu tasandil ja need innovatiivsed rahastamisvahendid Euroopa Liidu tasandil võivad olla ka kui äh, präänik. sest me rääkisime ju eile prääniku ja pitsa, äh, piitsastrateegiast ja tõesti, nende vahenditega on meil võimalik Euroopa Liitu tõhusamaks muuta nüüd tahaksin natukene kommenteerida kompromissettepanekuid, mis meil oli võimalik pärast läbirääkimisi välja töötada. me istusime variraportööridega koos, et need välja töötada meil esitati kakssada muudatusettepanekut ja võtmeküsimustes olime me väga erinevatel arvamustel. meil tuli siiski leida äh, ühisosa selleks, et me saaksime välja töötada dokumendi, mis kajastaks võimalikult paljude arvamust ja et Euroopa Parlament räägiks ühel häälel. ja et me saaksime nii nõukogule kui ka komisjonile saata selge sõnumi. komis-, vabandust, kompromissettepanekud, mis me välja töötasime, lähtuvad äh, kolmest sambast. esiteks finantssektori juhtimine, seal ja finantssektori maksustamine, me ütlesime esialgu, et äh, olukord ei ole selge, aga on terve rida uusi võimalusi. näiteks räägime me dokumendis äh, uutest äh, sissetulekuallikatest äh,, räägime maksust finantssektorile ja äh, G kakskümmend on siin väga täht-, G kahekümne kohtumisel on siin väga tähtis roll mängida, sellepärast et tähtis on, et me ol-, jõuaksime kokkuleppele ka G kahekümne riikidega. on tähtis, et me õpiksime vanadest kogemustest, et me kasutaksime parimaid kogemusi, mis on erinevates liikmesriikides. ja me ei tohi ära unustada ka seda, et finants tehingumaksu sisseviimine võib tuua endaga kaasa ka negatiivseid mõjuseid, näiteks seda, et tehingud viiakse Euroopa Liidust välja. samal ajal aga finantstehingumaks aitaks meil finantsteenuste sektorit muuta läbipaistvamaks. siis ütlesime siis mõtlesime me veel ka finantstehingumaksu äh, tehnilistele aspektidele me oleme juba öelnud, et finantstehingumaks tooks endaga kaasa lisandväärtuse, sest meil oleks juba keskne institutsioon, mis sellega tegeleks, nii et tehniliselt oleks äh, maksu lihtne sisse viia. siis üleskutse komisjonile, et et äh, läbi viidaks äh, maksumõjude hinnang ja peale selle tuleks hinnangu puhul mõelda veel ka selle peale, kuidas äh, geograafilisi lõhesid tasandada, kuidas mõelda koefitsientide peale ja kes siis tõesti kannaks ka maksu rakendamise kulud ja kuidas siis maksutulusid kasutatakse, ehk siis millised võimalused meil on maksutulusid kasutada. siis veel kaks punkti, mis praegusel hetkel on lahtised ja selgitamata. esiteks punkt üks, kus me lähtume Euroopa Parlamendi resolutsioonist märtsikuus, kus räägitakse finantstehingu maksu mõjudest Euroopa Liidus pärast äh, viimast arutelu variraportööridega eelmisel teisipäeval Strasbourgis tegi Rahvapartei meile uue ettepaneku, kus äh, viidatakse ka teistele märtsikuu resolutsiooni punktidele ja me paneksime siis kirja, et me soovime tõesti leida võimalikult palju ühisosi. ja on tehtud ka ettepanek, et me finantssektori puhul räägiksime maksudest Euroopa Liidu ja üleilmsel tasandil. tegemist on sõnastusega, millega on kõik nõus ja nii on meil arvatavasti lihtsam võimalik jõuda ka kompromissile. siis punkt seitse, seal on veel päris äh, palju asju lahtisi. oleme pidanud terve rea läbirääkimisi selle punkti osas ja kompromiss ettepanekuna öö, äh, lähtusime me proua Pereši raporti punktist number seitsekümmend kolm, ehk et me võtaksime selle siis sõnasõnaliselt üle ja paneksime selle minu raporti punkti number seitse. tegemist on raportiga, mis suure häälteenamusega on novembrikuu täiskogul vastu võeti. ja tahaksin teile veel meenutada, et selles punktis räägiti lähtutakse kokkuleppest äh, üleilmsel tasandil finantstehingumaksu sisseviimiseks ja kui see ei ole võimalik, siis tuleks kõigepealt finantstehingumaks sisse viia Euroopa Liidu tasandil. nii palju siis äh, äh finantssektori maksustamisest. mis puudutab teist osa, nimelt äh, eurovõlakirju siis me panime sellele peatükile uue pealkirja selleks, et äh, selgeks teha, millise, milline vahe on ähm, riikide võlakirjadel ja investeeringutel eurovõlakirjadesse. me lähtume tõsiasjast, et äh, seda küsimust arutatakse praegu erinevates liikmesriikides väga palju ja nendes aruteludes räägitakse tihti, et ähm, eurovõlakirjasid tuleks kasutada selleks, et riikide äh, võlakoormat hallata. ja siis lisatakse siia veel ähm, punkt parlamendi resolutsioonist äh, detsembrikuus, mis puudutab stabiliseerimismehhanismi ja selles resolutsioonis Euroopa Parlament nõuab Euroopa Nõukogu, nõuab äh, nõukogult, et äh, kõigepealt kontrollitaks, äh, kas on mõistlik eurovõlakirju väljastada. mis puudutab investeerimisvõlakirju, siis selle kohta on meil kompromissettepanek, et neid tuleks väljastada selleks, et tõhustada investeeringud äh, nendesse objektidesse, mis on üles loetatud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. mis puudutab äh, energiamaksustamist, siis jah, ka selles osas oleme me väga palju vaielnud, kohe kindlasti tuleb lähtuda saastaja maksab põhimõttest. siis peale selle on veel väga tähtis et me ei maksustaks mitte tööd, vaid keskkonna kahjustamist. me kõik teame, et meil on vaja ka energeetika valdkonnas maksud sisse viia ja seepärast peaksime lähtuma sellistest kriteeriumitest nagu CO2 heitmed. CO2 heitmete maksustamisel oleks kahepoolne mõju. ühelt poolt oleks meil võimalik inimeste käitumist muuta ja me saaksime ka G kahekümne kohtumistel kokkulepetele jõuda. me võiksime ka WTO tasemel maksude ühtlustamise ette võtta ja peale selle oleks tegemist äh, sellise maksu puhul ka nagu käibemaksuga. selles valdkonnas on komisjon teinud Äh, ettepanekuid äh, selleks komisjoniks on siis äh, tööstuskomisjon, siis muutub arenguabi, siis ka seal jõudsime me kokkuleppele. ja arenguabikomisjon on meid, arengukomisjon on meid väga palju aidanud siin muudatusettepanekutega. tahaksin tänada kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest, nende kompromissivalmiduse eest ja ma loodan, et nüüd on meil võimalik ka viimased raskused punkti seitse osas ületada, sest tegemist on väga tähtsa punktiga, kus me saaksime auahneid eesmärke püstitada. meil on võimalik leida lahendusi, millega Euroopa huvisid kaitsta ja samal ajal peaksime me praegusel raskel ajal mõtlema ka ühtekuuluvuse taga, tagamisele ja ka Euroopa Parlament peaks rääkima ühel häälel. suur tänu! suur aitäh! aitäh teile, proua Podimata ja nüüd ma annaksin sõna Rahvapartei esindajale proua Hübnerile. ma tahaksin öelda, et arvestades seda, kui keerulised ja delikaatsed need teemad on, mis kaalul on, on raportöör saavutanud üsna palju lõpliku kompromissi suunal. loomulikult, nagu proua Podimata ütles, on veel Äh, üksjagu tööd vaja ära teha, et seda kompromissi lõplikult välja töötada. minu arvates oleks poliitilisest aspektist väga hea, kui me suudaksime ühisseisukoha välja töötada ja ma tõesti loodan, et me jõuame seda teha enne järgmise nädala hääletust. ma ei hakka kordama seda, milles, milles me juba kokku leppisime, peatuksin lühidalt vaid äh, paaril eriarvamusel, mis Äh, meil veel arutusel on. Äh, proua Podimata sõnavõtust te saite ilmselt juba aru, et äh, kõige olulisemaks on see finantstehingute maksu küsimus. raportöör tahab kinni pidada sellest tekstist, mida hääletati, kui hääletati siis proua Peresi raportit et tahetakse sisse viia siis ainult Euroopa Liidu tasandil see äh, finantstehingute maks, et see on äh, tõsiseltvõetav võimalus. ma arvan, et me teame äh, seda, millised on selle maksu potentsiaalsed eelised, aga millised on ka potentsiaalsed puudused. ning just nimelt seetõttu meie leiame, et me peame ära ootama mõjuhinnangu, me peame tõesti seda küsimust kaaluma väga hoolikalt äh, enne, äh, loodetavasti see mõjuhinnang tuleb enne suve ja kui tõesti äh, kõik on sobiv, võime selles suunas liikuda. nii et, et me peame vaatama, kui kaugele me selles küsimuses kompromissi otsimisel saame minna ma olen nõus proua Podimadaga selles osas, et punktis üks, kus viidatakse märtsikuu äh, resolutsioonile möödunud aastast, äh, ma arvan, et siin me suudame leida kokkuleppe. Äh, mina leian, et mis puudutab eurovõlakirju, süsinikuma heitmete maksustamist, siis siin me oleme saavutanud kokkuleppe. samuti kokkulepe selles osas, mis puudutab äh, nende äh, finantstehingu äh, maksudes, maksudest, nende maksude kasutamisega nii et, et äh, üldmulje on selline, et me ei ole küll veel lõpliku kompromissini jõudnud, aga me oleme sellele väga lähedal ja me loodetavasti leiame lahenduse enne järgmise nädala hääletust, aitäh! aitäh, Danuta! härra Smith, palun! aitäh! ma tahaksin avaldada tunnustust proua Podimatale nagu proua Hübnergi ütles, on tegemist tõesti väga keerulise küsimusega, me kõik teame seda, me oleme nüüd juba tunde seda teemat arutanud. meie fraktsiooni seisukohast oleme me möödunud nädalal Strasbourgis juba mingitele järeldustele jõudnud. üheks probleemiks on aga finantstehingute maks ja teine probleem on eurovõlakirjad aga mulle tundub, et seda eurovõlakirjade probleemi on kergem lahendada ning meil on olemas möödunud aastast ühistekst, mille osas me oleme kokkuleppele jõudnud. finantstehingute maksuga seoses tahaksin aga mainida äh, äh, ka mina Peresi raporti teksti seda kompromissi seal ei olnud eriti kerge saavutada ja rohelised ei aidanud sellele ka kaasa. Äh, sest nad esitasid viimasel hetkel suulise muudatusettepaneku. aga meie fraktsiooni seisukoht ähm, oli siis selline, et me selle põhiteksti kiitsime heaks, kuigi me hääletasime selle punkti vastu, mis ütles, et Euroopa Liit peaks äh, oma territooriumi siis selle maksu sisse viima nii et, et me hääletasime küll Peresti raporti poolt äh, tervikuna, aga siis selle punkti vastu ma arvan, et me peaksime sel korral kasutama sama menetlust. ja mulle tundus, et see oligi see kompromiss, milleni me möödunud nädalal Strasbourgis jõudsime. aga võib-olla ma sain millestki valesti aru, Rahvapartei ei näi niimoodi arvavat meie oma fraktsioonis peame ka teadma, kas äh, näiteks Rahvapartei toetab seda äh, raportit, kui see punkt jääb sisse. Äh, kui ma seda ei tea, siis on mul väga raske veenda mõningaid oma kolleege selle raporti poolt hääletama, sest nad ei ole ka just väga entusiastlikud selles suhtes, et Euroopa Liit ainukesena selle maksu sisse seab. nii et, et minu jaoks see ongi ainuke probleem, mis on jäänud, aga muus osas mulle tundub, et me oleme jõudnud kompromissile ja sellega ma oma sõnavõtu lõpetaksin, aitäh! aitäh! proua Hüübner soovib äh, võib-olla natuke selgitada. ma üritasin nii selgelt rääkida kui võimalik, jah, siin me oleme eriarvamusel. meie ei ole nõus sellega, et äh, nädal enne seda lõpphääletust me ei saa leppida siis selle sõnastusega, mis tuleb otse möödunud aasta raportist, sest selles möödunud aastases raportis öeldakse selgelt, et leiab, et finantstehingute maksu sisseviimine peab tuginema nii laialdasele baasile kui võimalik, kui seda ka ei õnnestu saavutada. meie pidasime selle laialdase põhja all silmas ülemaailmset maksu ja siis selles raportis öeldakse, et kui seda äh, maailma, äh, kogu maailma tasandil ei õnnestu seda maksu sisse viia, siis tuleks see sisse viia Euroopa Liidu tasandil. meie oleme veendunud, et me peaksime siiski ootama ära kõigepealt mõjuhinnangud, mida Euroopa Komisjon läbi viib. me oleme volinikult vähemalt kolmel korral kuulnud, et see äh, mõju-uuring jõuab lõpule enne suve ja kui komisjon tõesti mõju-uuringu tulemusena leiab, et sellist maksu saab Euroopa Liidu tasandil sisse viia, eh, samas kui seda mujal maailmas sisse ei viia, ainult sellisel juhul eh, meie toetame seda maksu sisseviimist Euroopa Liidu tasandil, aga ilma Euroopa Komisjoni mõjuhinnanguta me seda ei saa toetada sellepärast et me leiame, et antud hetkel me ei saa täiel määral mõõta, äh, millised on siis selle maksu äh, äh, Euroopa Liidu tasandil sisseviimise head ja halvad küljed. see on kõik, mis ma saan selgituseks praegu öelda. aga ma saan aru, et meil on veel paar päeva aega selle lõpliku teksti väljatöötamiseks aitäh! aitäh, Danuta! ja ma esitaksin nüüd äh, küsimuse komisjoni esindajale, kuna see dokument, millele proua Hübner viitas, valmis saab? vabandust, ma ei kuulnud küsimust ah,. küsimus ei olnudki proua Hübnerile, küsimus oli komisjoni esindajale mul ei ole teile rohkem midagi öelda, mida, kui see, mida ütles volinik kaks nädalat tagasi, see mõjuanalüüs tuleb äh, suvel. järgmisena saab sõna äh, härra Lambets. suur tänu ma ei tahaks küll siin sekkuda arutelu liberaalide ja Rahvapartei vahel kuid jagaksin siiski oma seisukohti kõigepealt äh, ma saan aru nii Danute ja Olle seisukohtadest selles arutelus äh, ja nende pühendumine ja sei-, äh, selged seisukohad on väga kasulikud, kuid kavatsen olla sama otsekohene. ja, ja seostaksin selle küsimuse majandusjuhtimise küsimusega, millest rääkisime eile ja räägin siin praegu tõesti Aldele ja Rahvaparteile. mõlemad teie fraktsioonid on ikka ja jälle rõhutanud seda, et me võt-, tooksime sisse väga kiire meetodi, mis viiks meid tagasi eelarvete konsolideerimise juurde. ma saan aru sellest kõigest, kuid samas ütlevad teie fraktsioonid ka seda, et me peame investeerima Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisesse ja osa sellest investeeringust peaks tulema erasektorist, kuid osa sellest tuleb siiski avalikust sektorist. ja iga kord, kui arutelul on need Äh, ressursid, mis tõesti tagaks siis investeeringud Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiasse, siis iga jumala kord äh, on teie vastus kas selge ei või et peaksime sellele mõtlema või peaksime koostama mõjuanalüüsi ja ausalt öeldes ajab see mind kergesse segadusse. ma tahaksin täpselt siis teada, kuidas te kavatsete omavahel lepitada selle äh, kokkuhoiukava ja siis need edasised investeeringud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiasse. minu meelest siin ei saagi mingit lahendust olla. kui me korporatsioone ei öö, maksusta, kui me ei maksusta finantssektorit, sellepärast et selles osas tuleb mõjuanalüüs kõigepealt teha, kui me tõesti ei hakka tegelema maksupettustega, kuivõrd automaatset infovahetust ei toeta, siis ainsad vahendid avalikule sektorile on maksud sissetulekult ja tööjõumaksud, mis tähendab seda, et äh, maksustatakse jällegi neid, kelle panustamisvõime ühiskonda laiemalt on kõige nõrgem. ainus võimalus äh, siis teie valemi järgi on kas neid kõrgemalt maksustada või vähendada nende sotsiaalseid toetuseid, näiteks tööpuudus toetused ja nii edasi. nii et ma tahaksin siiski teada lõpuks, kuidas te näete, et kuidas see asi peaks siis nagu välja tulema? kuidas teie valemis äh, need tegurid siiski kokku käivad, sellepärast et ausalt öeldes ma praegu täpselt ei saa aru, kuhu suunas te liigute. minu eesmärk, minu ettepanek oleks, et me jääksime Peres rapor-, Peresi raporti sõnastuse juurde, kui see on teie jaoks liiga kibe pill, siis äh, esitage mingisuguseid muud, kuid äh, ka tõsiseltvõetavad lahendused sellepärast et teie lahendus on praegu kulude kärpimine ja lisaressurssidele piiri panemine. ja kui te selle suudate maha müüa kodanikele, siis ausalt öeldes aplodeerin ma teid, kuid mulle tundub see olevat täiesti võimatu. suur tänu, Philipp. Ivo Strejček saab järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees. tere hommikust, daamid ja härrad. ma ei tahaks äh, küll äh, sama joont jälgida, mida härra Lamberts võttis oma elegantses kõnes, kuigi mõned tema seisukohad võib-olla tõesti on huvipakkuvad, vaid äh, keskenduksin pigem proua Podimata raportile ja ma tahaksin kõrgelt tunnustada seda tööd, mida ta on ära teinud, asi on keeruline. teema on raske ja nagu härra Lamberts ütles, on mõnede liikmesriikide jaoks üsna kibe pill alla neelata. ma ei hakkaks siin ka eriti kordama seda, millest ma olen juba varem rääkinud nõndanimetatud innovatiivsete rahastamisvahendite osas. me ei ole jõudnud äh, eelarvete konsolideerimise osas isegi mitte oma tööga keskpaika, me oleme alles alguses. ja minu seisukoht ja meie fraktsiooni ehk konservatiivide seisukoht on see, et äh, selle teemaga peaks kindlasti Euroopa Parlament äh, ja tema liikmed tegelema. ja väga raske on vältida lauseid, kus ei oleks sees midagi Euroopa institutsioonide kohta. on ilmselge, et ka Euroopa Liidu institutsioonides tuleb kärpeid teha. aga see, need olid minu sissejuhatavad märkused, ei hakka siin ennast kordama nüüd äh, sisulised küsimused. proua Hübner EPP fraktsioonist äh, finantstehingute maksu osas, kui see neid rakendatakse tõesti ainult Euroopa Liidu tasandil, siis suurendaks see kindlasti koormat finantsinstitutsioonide jaoks. ja tulemuseks oleks see, et Euroopa ettevõtlus oleks äh, vähem konkurentsivõimeline võrreldes ülejäänud maailmaga. ei kuuleta, mida öeldakse saalist ja me paneksime nad väga raskesse olukorda ja uskuge mind, mõned liikmesriigid ja me oleme seda juba näinud äh, ülemkogus, on need meetmed, need vahendid ja ma pean siin silmas finantstehingute maksu. ja finantsteenuste maksu osas me ilmselt ei toeta muudatusettepanekuid, mis äh, maksunduse osas rohkem pädevust annaksid Euroopa institutsioonidele või mis annaksid neile pädevuse uusi makse sisse tuua. sellepärast, et ei ole tagatud äh, vastutus ja ei ole tagatud äh, läbipaistvus. see oleks väga ohtlik samm ei toeta me ka ei, mitte mingisuguseid selliseid ettepanekuid, mille kohaselt laenatakse lisavahendeid liikmesriikidelt või nende kodanikelt, sellepärast et kodanikud on ju ometigi maksumaksjad. ja proua Budimata raportis on äh, viiteid, mis taolistele laenudele mm, äh, tähelepanu juhivad toetame kõiki neid lauseid raportis, mis ähm, tunnustavad äh, finantssektori saneerimist ja kaasajastamist. ning tahame teile kinnitada, et meie tahame vältida igasugust sotsiaalset äh, meelepaha seoses struktuursete reformidega liikmesriikide tasandil. eurovõlakirjad. loomulikult ma mõistan, et eurovõlakirjade küsimusele võib läheneda ideoloogiliselt mitmest äh, vaatevinklist ja eurovõlakirjadel on nii plusse kui ka miinuseid. kuid äh, ma siiski olen suhteliselt kõhkleval seisukohal, nimelt äh, kas mitte ei suurenda äh, moraalset ohtu eurovõlakirjad? ja tegelikult on minu meelest selline varjatud viis, kuidas tuua liikmesriigide võlad Euroopa Liidu föderaaltasandile ja see ei oleks ka lubatav ja me tahaksime, et me täpselt hindaksime ka praeguste finantsvahendite sobivust äkki selle probleemi lahendamiseks, selle asemel, et otsida uusi vahendeid. suur tänu aga proua Podimatale tehtud töö eest ja need olid minu lühikesed märkused. suur tänu, härra Strejtšek. järgmisena saab sõna härra Klute. ja siis ka komisjoni sõnad veel. volinik lubas meile seda mõjuanalüüsi juba kuulamise ajal. ja nüüd öeldakse siis, et äh, see jõuab meieni alles äh, suveks kuid mulle tundub, et sinna on ikka veel üsna mitu kuud aega, kuigi dokument on äh, lihtne. jah, suur tänu, härra esimees, tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Põdimatot selle suurepärase töö eest, ta on väga hästi kokku pannud kõik need võimalikud äh, tuluallikad, mis Euroopa Liidu jaoks äh, mingit rolli võivad mängida. ja need ettepanekud äh, on osalt pärit ka meie valimisprogrammidest, finantstehingumaks, eurovõlakirjad, CO2 heitmed, kuid me peaksime siiski täpsemalt vaatama üksikasju need kompromissid, mis välja töötati. tahaksin vabandada, aga meil ei olnud võimalik alati läbirääkimistel osaleda, sellepärast et äh, meie ajakava on väga tihe. ja seepärast tuleks meil nüüd vaadata täpsemalt, kas meie fraktsioon saab toetada neid kompromisse või mitte. tahaksin viidata ka sellele küsimusele, et kas finantstehingumaks peaks olema üleilmne või Euroopa Liidu tasandil. mina ise tegin muudatusettepaneku, mille kohaselt äh, oleks mõistlik Euroopa Liidu tasandil finantstehing kõigepealt sisse viia. ja seda täiesti praktilistel põhjustel. nimelt Euroopa Liidu tasandil on meil struktuurid olemas, meil on Euroopa Parlamendi näol olemas raamistik, Euroopa Liit on üks suuremaid majandusruume ja me võime selle maksu sisse viia, ilma et me väga palju riskiks ja et mõjud oleksid väga õudsed aga rahvusvahelisel tasandil on selle maksu sisseviimine raske, sellepärast et meil ei ole struktuure, äh, kuidas oleks võimalik tõhusalt ja kiiresti see maks sisse viia, kuidas üldse jõuda kõigepealt kokkuleppele, kes peaks olema see, kes läbirääkimisi peab ja nii edasi. jah, väga tore oleks, kui meil üleilmsel tasandil oleks finantstehingumaks olemas, kuid ma kardan, et väga raske on seda sisse viia ja seetõttu ma eelistaks, et me kõigepealt lõpiksime kokku selles, et me Euroopa Liidu tasandist alustame, sest see on võimalik, see on tehtav, tegemist on majandusruumiga, mida meil on võimalik otseselt mõjutada ja me peaksime selle võimaluse ära kasutama. tahaksin siis veel kord äh, toetada seda, mida ütles Philipp Lambert. ma ei hakka kordama seda, vaid lihtsalt toetan seda ja tahaksin sinna veel ühe lisanduse teha. Philip Lambert viitas investeerimisaspektile kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. tahaksin meenutada, nii nagu ka eile, et seda tegin, et eelmine aasta oli vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse aasta ja komisjon esitas meile programmi. selles programmis ähm, on tervitatavad ja ka väga auahned eesmärgid äh, vaesusevastaseks võitluseks ja sotsiaalse tõrjutuse vastaseks võitluseks ja me teame, et neid eesmärke ei ole võimalik saavutada, kui meil selleks ei ole lisavahendeid. meil on vaja rohkem sääste ja sellepärast on väga tähtis meil leida uued allikad äh, ainult niimoodi on meil võimalik pikalises perspektiivis kodanikele näidata, mis lisandväärtus on Euroopa Liidul. nii et mõeldes sellele, tahaksin veel kord toonitada, et on väga tähtis, et me tõesti Euroopa Liidu tasandil kõigepealt eelarvet konsolideeriksime. nii palju siis minu kommentaare ja ootan põnevusega teiste omi suur tänu, härra Klute! nüüd on meil jäänud veel selle raporti arutamiseks seitse minutit ja viis inimest on soovinud sõna saada. nii et tehke võimalikult lühidalt, selleks et me saaksime ajakavast kinni pidada um,. Like on... Uh, Vicky Ford, uh, mina tahaksin rääkida nõndast, nõndanimetatud projektivõlakirjadest, mille kohta minu kolleegid on esitanud uh, kaks kaks muudatusettepanekut. Te ütlesite, et need muudatused on kompromissides äh, juba sees, aga mina ei näe neid võtmesõnasid oma muudatusettepanekutest küll nendes kompromissides. Äh, ja mina saan asjast niimoodi aru, et te panete kompromissi kas need võtmesõnad sisse või kui seda ei juhtu, siis me hääletame eraldi. mina ei näe, et need muudatusettepanekud, mis ma tegin, oleksid eriti vastuolulised. Äh, me ei ütle, et me oleme projekti võlakirjadele vastu, me lihtsalt äh, paneme paika need tingimused, mis oleksid vajalikud. esimene muudatusettepanek ja see on seotud selle küsimusega, mis puudutas ka investeeri-, Euroopa Investeerimispanka, nimelt kui meil on era- ja eh, avaliku sektori raha, rahastamine nende võlakirjade puhul, siis ehm, tuleb need kohustused ka väga selgelt välja tuua ja tuleb eh, välja tuua ka, kuidas toimub riski ohjamine ja kes vastutab. nii et, et kas paneme need sõnad siis kompromissi sisse või hääletame muudatusi eraldi. teine küsimus, eh, näiteks kui on tegemist piiriülese projektiga, siis tuleb vaadata ka seda moraalset ohtu me teame, et liikmesriigid äh, on väga tundlikud äh, selliste küsimuste kohta, mis puudutab nii-öelda ühiseid tagatisi, need, et ühe riigi maksumaksjad tagavad midagi teises riigis. ja kui me tõesti töötaksime välja viisi, kuidas raha kasutada niimoodi, et sellist moraalset ohtu vältida, siis me saaksime selle protsessi kergemaks muuta. nii et, et jällegi paneme need sõnad selgelt kompromissi sisse või hääletame eraldi mul oli väga hea meel kuulda äh, volinikku, kes rääkis äh, äh, nendest projekti, äh, projekti võlgadest ja äh, finantsmehhanismidest veel üks asi, kui me eile seda asja arutasime, siis äh, seoses majanduse juhtimise paketiga ma selgitasin, et Euroopa Liidu eelarve äh, peaks olema allutatud äh, samale läbipaistvusele nagu liikmesriikidega oma, meil on vaja neid kolmeaastaseid prognoose ja nõnda edasi ma arvan, et äh, see kõik muudaks oluliselt Euroopa Liidu eelarvet ja ma loodan, et te tõesti toetate neid äh, muudatusettepanekuid, milles ma nõuan, et Euroopa Liidu eelarvele kehtestataks samasugune läbipaistvus nagu teistele eelarvetele, aitäh! aitäh, Viki ja pro-, härra Ulman nüüd. Ulman. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Möchte mich suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada Anni Podimatat, kes on ära teinud üüratu töö, aga tahaksin tänada ka kõiki variraportööre, kes, nagu ma tean, jõudsid kokkuleppele, kuigi oli väga raske kokkuleppele jõuda. tahaksin kolleegidele meenutada ühte kuupäeva ja põhjust, miks me seda arutelu siin peame me ei pea seda arutelu siin sellepärast, et sotsiaaldemokraadid äh, tahaksid rääkida uutest sissetulekuallikatest. ei, ei. kolleeg äh, Färber on seda maininud seda iga kord, kui ta siin istub, aga tahaksin talle meenutada, et tegemist on tõsisema teemaga, kui ta arvab. kui me vaatame eurotsooni avaliku sektori võlga kahe tuhande seitsmendal aastal, siis te, kallid kolleegid, ka proua Hüübner teab väga hästi, et enne finantskriisi puhkemist oli selleks äh, määraks äh, kuuskümmend protsenti. või vähemalt me üritasime hoida selle kuue, seda kuuekümne protsendi juures. nüüd on avaliku sektori võlakoorem kaheksakümmend protsenti. miks? sellel on kolm põhjust esiteks äh, rahvusvaheline üleilmne finantskriis oli selline, millele maailma riigid ja ka Euroopa Liit reageerisid nii, et kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti SKT-st äh, pandi panti selleks, et toetada pankrotti minevaid pankasid. reaalne majanduskriis järgnes sellele, majandus langes neli protsenti ja isegi rohkem ja nüüd tuleb meil sellest äh, olukorrast äh, välja tulla, samal ajal aga võlakoorem on suuremaks muutunud. Äh, mulle tundub, et volinik Šemeta ei saa päris hästi hakkama oma olukorraga ma saan väga hästi aru, miks komisjon mitte midagi öelda ei taha, kui volinik mitte midagi ei ütle, miks siis komisjoni esindaja peaks midagi ütlema? meil oli eile siin nõukogu eesistuja esindaja ja ta ei osanud mitte midagi öelda, sellepärast et olukord on nii raske. ma saan aru, miks kõik on segane, kuid kuulake mind palun korra. kolleeg Hübner, kui see parlament, see komisjon siin võtab osa sellest komisjoni ja nõukogu käed rüppes istumisest, siis äh, paari aasta pärast, ma küll ei soovi, et see nii oleks, aga võib juhtuda, kui asi veelgi hullemaks läheb, siis paari aasta pärast Eurotsoon läheb äh, lõhki, Poola võib liituda Rootsiga ja Eurotsooni kui sellist enam ei ole või ta näeb hoopis teistsugune välja ja seepärast tuleb meil midagi ette võtta, meil tuleb vastu võtta otsusekindlad meetmed ja seda sellepärast, et parlament vastutab me, meie kodanike eest ja seepärast tuleb meil leida ühine seisukoht. ma loodan, et see sõnastus siin ei ole viimane sõnastus, mille Rahvapartei ette kandis. ma tänan kolleeg Schmidti äh, selle vastutuleliku suhtumise eest. kui see siin on viimane sõna, siis ma ei saa päris täpselt aru, miks ma ei peaks paluma, et proua Wortmann kooli raport lükatakse nii kaua edasi, kuni komisjon on tulu, mõjuhinnangu läbi viinud selle kohta, mida äh, Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõt-, kuidas Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõetav mõjutab majandust, aitäh! aitäh! aitäh, kahjuks hakkab meil nüüd aeg otsa saama. Äh, tehke palun nii lühidalt kui võimalik, Markus. Markus Värbe, jah, suur tänu, härra esimees, te väga õigesti viitasite, et äh, volinik on lubanud mõjude hinnangu meile esitada ja tahaksin teile meenutada, et eelmise aasta veebruarikuus me rääkisime täiskogul seda küsimust ja siis ta lubas meile seda ka. nii et kallis kolleeg Pullmann, kui te ütlete, et me siin viidame aega, siis ärge seda meile ette heitke, vaid hoopis komisjonile. teiseks küsimus, millest me siin täna räägime, on innovatiivsed rahastamissüsteemid Euroopa tasandil ja maailmas. ja ma ei saa päris täpselt nüüd aru, kas uute maksude sisseviimine on midagi innovatiivset. jah, kolleeg Lamber ja teie teate tõesti ainult ühte vastust ja sellepärast istute teie Roheliste fraktsioonis ja mina mitte, sellepärast et minu vastus on teistsugune ja päris tore on, et need asjad nii on. aga tõsiasi on ju ka see, et kui see kõik on õige, mida te ütlete, siis peate te ka tunnistama, et kogu finantssüsteem tuleb pea peale pöörata. me ei saa ju lahenduseks välja pakkuda seda, et kuna liikmesriikidel on suured võlad, siis peab nüüd Euroopa Liit ka endale võlad koguma. lahenduseks peaks olema see, et kui nüüd mõni riik nagu Kreeka, mainin teda lihtsalt mööda minnes, et kui ta ei pea maksma kümme protsenti eh, nagu vanasti, vaid et saab minna kolm pool kuni neli protsenti ja et need intressidest eh, tulnud eh, säästud läheksid siis võlgade vähendamiseks, siis on see ju väga hea ja see on ka Wortmann kooli raportis kirjas. nii et ma ei saagi praegu täpselt aru, miks me peaks hakkama siin kõikidele võlakoormat koguma ja seepärast on need asjad ka omavahel seotud. ja ma leian, et Kreeka ei saa oma probleeme lahendada ka nii, et hakkab teisel tasandil võlgasid koguma, vaid te peate lihtsalt kainelt vaatama ja mõtlema, mis on riigi ülesanded kahekümne esimesel sajandil. ja nüüd on siin väga palju erinevaid lähenemisi, kas äh, riik peab kõige eest hoolitsema ja siis on tõesti väga palju raha või peaks riik toetama ettevõtteid, peaks toetama majanduse tugevnemist, siis kohe kindlasti on kulud väiksemad, nii et sellest kõigest võime teiega meelsasti rääkida ja me tõesti ei tohiks öelda, et lahenduseks on see, et viime sisse uued maksud, maksud ja, ja suurendame veelgi võlakoormat. Um, Annan, jah, ma teen lühidalt, ka mina tahaksin äh, raportööri tänada ja tahaksin tänada ka variraportööre selle valmisoleku eest äh, kompromisse leida. minu arvates on see igati kiiduväärt mina sooviksin, et selle raporti tulemusena meie siin parlamendis ja komisjonis oleksime avatud finantstehingute maksu sisseviimise suhtes või siis finantssektori maksustamise suhtes, sellepärast et maailma seisukohad äh, selles küsimuses muutuvad ja minu arvates ei oleks meie huvides, et meil oleks üks kivistunud seisukoht. parempoolsetele kolleegidele tahaksin öelda seda, et kui teile näidatakse, et see maks ei mõjuta eriti kasumit, siis te loomulikult oleksite selle maksu poolt, sest see on ainukene tingimus, mida te seate ja, ja see on ainuke põhjus, miks te selle vastu olete. ja võib-olla tuleb välja, et äh, see maks ei omagi mingit erilist mõju kasumitele ja nendele suurtele preemiatele, mida pangad on oma juhtidele maksnud niisiis finantssektor küll ei kannata ja minu arvates ei hakka kunagi kannatama, sellepärast et liikmesriigid hoolitsevad selle sektori konkurentsivõime eest. samuti tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et ka mina ootan eh, seda komisjoni mõjuhinnangut, kuigi ma eriti suuri lootusi sellele ei pane, sellepärast komisjon eh, esimeses raportis lihtsalt lükkas selle maksu tagasi ilma igasugust mõju kaalumatagi. aga komisjon on öelnud, et finantssektor on alamaksustatud, maksab palju vähem kui teised sektorid, samas on saanud tohutuid toetusi, mis ulatuvad triljonitesse ja meie oma fraktsioonis kindlasti leiame, et õiglus oleks vaja jalule seada, finantssektor peab ka maksma, peab reaalmajandust toetama ning ma loodan, et selle kompromissi tulemus on tõesti selline, et meie komisjon saadab väga tugeva sõnumi, täpselt nagu me Peresi raportiga tegime, et ka finantssektor peab maksma. Äh, äh, see ei tähenda, et me tahame selle sektori kasumeid ära võtta, aga see sektor peab samuti andma oma äh, panuse reaalmajandusse ja kui kompromiss sellise sõnumi edastab, siis mina kindlasti hääletan poolt. aitäh ja Jean-Paul! härra esimees, äärmiselt oluline arutelu arutelu, mille eesmärgiks äh, peab olema siis korraliku raporti koostamine või äh, sellise raporti koostamine, kus äh, parlament oma seisukohad väga selgelt välja ütlevad ja minu meelest peaks selliseks aruteluks olema rohkem aega ja seega ma keeldun praegu edasi rääkimast. <laughs> suur tänu! <laughs> järgmisena saab sõna Ildiku. suur tänu, härra esimees! jah, tõesti tegemist on väga raske olukorraga ja meil ei ole mitte midagi võimalik ette võtta. kuid meil ei ole ju ka otsuse vastuvõtmiseks mitte mingeid aluseid ja sellepärast eile Ungari minister oligi nii tagasihoidlik äh, nendes äh, küsimustes, kus ta oleks võinud vastata jah või ei, sest lihtsalt ei ole võimalik vastata kas jah või ei nendele küsimustele. tõesti, finantstehingute äh, arvu suuremine ohustab reaalmajandust, aga see ei ole mitte mingi uus nähtus. kui me G kahekümne raames üha rohkem läheme oma lepingutest kaugemale, siis tuleks meil hoolitseda selle eest, et maksustamine oleks innovatiivne. samal ajal aga innovatsioon ei tähenda alati maksustamist, isegi siis, kui me räägime finantstehingumaksust. ma ei saa päris täpselt aru, miks me sellises raskes olukorras, kus tuleb äh, väga kiiresti otsustada ja proua esimees ka mainis, kui kiiresti on vaja need otsused teha, siis ma ei saagi nüüd aru, miks sellises raskes olukorras ei ole võimalik aasta jooksul mõjude hinnangut äh, läbi viia, see on täiesti uskumatu olukord. nii et komisjon peaks võimalikult kiiresti mõja, mõjude hinnangu läbi viima siis muudatusettepanek äh, kakskümmend neli on äh, samasugune nagu punkt äh, hash ja siin on jällegi tegemist nagu kasvu- või stabiilsuspunktiga, tegemist ei ole vahendiga, mida oleks vaja nende meetmete sisseviimiseks, vaid seda on vaja selleks, et oleks võimalik kontrollida. kui me ei ütle päris selgelt välja, mis olid selle kriisi põhjused, siis ei ole võimalik meil ka tuleviku osas mitte midagi ette võtta, nii et paluks seda punkti muuta. suur tänu, Ildiko nüüd on soovinud sõna veel kaks inimest ja need on kolleegid, kes on juba sõna saanud, et teha lisamärkuseid ja tuletaksin härra Lamberile meelde, et te olete küll väga elegantne oraator, aga tehke palun seekord nii lühidalt kui võimalik. Markus Ferberile jah, härra esimees, ütleksin, te ütlesite väga selgelt välja, et teie eesmärgiks on riik nii kokku kuivatada kui võimalik, selleks et ettevõtlusele rohkem ruumi teha. sellele on mul kaks kommentaari. kui me vaatame nüüd teie koduriiki, mis väidetavalt on Euroopa Äh, kõige edukam, mida see tähendab, see tähendab, et finantssektor on äh, ülisuur ja seitse miljonit äh, Saksa töötajad on tegelikult ebakindlatel töökohtadel, me võime sellest võib-olla koridorides edasi rääkida, aga et kuidas te siis arvate, et te leiate sellele suurele ettevõtlusele tarbijaid, kui need tarbijad on vaesed? suur tänu, rääkige sellest siis kahv-, kohvipausi ajal ja härra Schmidt minu riigil läheb kasutselt hästi ja meil vaeseid töötajaid ei ole täna veel. ma olen suhteliselt optimistlik tegelikult selles osas, et Eurotsoon jääb vee peale ja, ja muutub tugevamaks. ja siis need, kes on väljas täna, Poola ja Rootsi, eh, nendel on tulevikus eh, rohkem probleeme sellest, et nad on Eurotsoonist väljas ja hakkavad sisse tikkuma, nii et ma olen härra Pulmanist natukene optimistlikum muidu ole, oleks katastroof. mina toetan suuremat läbipaistvust, äh, see ei ole äh, probleem, kuid äh, finantstehingute maks ei veena mind. ja proua Hübnerile ma ütleksin nii palju, et me toetasime PRS-i raportit lõpuks jah, kuid tahtsime ju eraldi hääletust selle Euroopa-ülese küsimuse osas ja seega minu seisukoht oleks, et võib-olla võiksime me selle juurde jääda ka selles raportis kuivõrd äh, see oleks minu jaoks äh, küll väga oluline teada, enne kui ma hakkan oma vihaseid kolleege fraktsioonis äh, hakata, hakata veenma. suur tänu, edu teile, härra Schmidt, selles veenmistöös! proua Hübner. jah, härra esimees kui mulle nimeliselt, minu poole nimeliselt pöördutakse, siis jah, mulle on see küll meeltmööda, kuid tahaksin saada võimalust ka vastata. nimelt proua Podimata raport ei keskendu mitte ainult finantstehingumaksule, vaid ka finantsteenuste maksule ja kolleegid justkui väidavad, et see on ainus, millele me viitame või millest tahame välja hiilida. kuid mulle tundub, et me oleme majandusteooria, erinevate majandusteooriate orjad, see ei ole mingisugune häbiasi ma äh, mõistan neid, kes ütlevad, et meil on vaja majanduskasvu, see tõesti on meie peamine eesmärk täna, meil on vaja palju raha ja see raha peab meieni jõudma nii avaliku sektori allikates, näiteks nagu liikmesriikide ja Euroopa Liidu eelarve, aga ka erasektorist ja kõik need liikmesriikide kärped äh, ja praegune atmosfäär turgudel, järgmine finantsperspektiiv ja selleaastased arutelud kõik, mis tuleb erasektorist rahalises mõttes, peaasjalikult siis finantssektorist, kapitaliturgudelt ja pangandussektorist, on ju muidugi kujunemas väga oluliseks ja loodetavasti te olete minuga nõus selles, et kui me töötame välja avaliku sektori instrumente, siis oluline on tagada see, et see ei õõnestaks äh, erasektori rahastamissuutlikkust ähm, kasvu toetuseks me peame olema üsna veendunud selles, et kui me rakendame uusi instrumente, siis toob see kaasa netosissetuleku tõusu. kui me vaatame täna kapitaliturgusid, et kuhu see kapital on suunatud, kui me vaatame pangandussektorit, siis äh, tunneme me teatavat ärevust kindlasti pangandussektori stressitestide ja likviidsuse osas ja kõike seda arvestades ei ole ma sugugi veendunud, et me saaksime oma kasvustrateegiaid rohkem rahastada, kui me keskendume ainult Euroopa ülesele finantstehingu maksu rakendamisele ja seega ma arvan ka, et Rahvapartei teised kolleegid on meiega nõus ja seepärast on tulnudki see välja, see mõte, et loodetavasti komisjon üsna pea, tõesti siis järgmise nelja-viie kuu jooksul annab meile mingisuguse vastuse, see vastus võib olla ju ka vale, kui vähemalt meie otsused siis rajanevad millelgi konkreetsel, millele on võimalik viidata tagasi ja et me ei jää ainult poliitiliste sõnumite juurde, ma mõistan kõike seda, aga minu meelest on selles küsimuses vaja ka midagi rohkemat kui lihtsalt poliitiline tunnetus, sest et äh, tagajärjed võivad meie sammudel olla väga selged. Silvi Kula, äh, ma annan sulle küll sõna, kuid väga-väga lühidalt. meil on järgmised päevakorrapunktid ees teen väga lühidalt, jah, ma tun-, tunni-, tunnustan seda, et väga paljud kolleegid jõudsid ühisseisukohtadele, kuid asi, üks asi segab mind väga-väga. nimelt, kui me räägime glo-, ülemaailmselt tasandist, siis me tegelikult ju teame, et äh, see ei ole ülemaailmne nii et ei tohi petta valijaid, kui me ütleme, et ma olen äh, nõus finantstehingu maksuga, aga ülemaailmsel tasandil ütleme kogu aeg manjana, homme, homme, me ei saa petta inimesi niimoodi me peame algusest peale ütlema, et turud äh, globaalsel tasandil äh, ei järgi praegu meie poliitilist agendat, see tuleb välja öelda. Euroopa Liit äh, ainult sellel tasandil äh, võib ju tegelikult esirinda jääda. mina toetaksin seda mõtet, et meil jääks siiski mingisugune liikumisruum Euroopa tasandil. ja teine asi, muret tekitab mulle nende raportite hulk, mida me nõuame komisjonilt ja mis mitte kuhugi ei jõua näiteks eelmisel nädalal rääkisime konkurentsipoliitikast, üks meie kolleeg tegi selles osas ära väga suure töö, volinik Almunia tegelikult ei olnud kohal ja me oleme temalt nõudnud juba eelmiselt aastalt, eelmisel aastal aruandeid, kuid mitte midagi ei ole tulnud ja tundub, et me oleme taandunud selliseks klubiks, kes komisjonilt küsib kogu aeg aruandeid, aga komisjonil on sellest jumalast ükskõik. Äh, proua Budimata mõtted on huvitavad, tõesti, innovatsioon äh, tähendab ju seda, et minnakse äh, haiguse keskmesse, kuid kui me vaatame iga-aastast kasvustrateegiat, kui me vaatame seda, mida komisjon on välja pakkunud, käibemaksu tõstmine, siis mulle tundub, et fiskaalne õiglus on ju ka ometigi põhimõte, mida meiesugune parlament ei tohiks unustada. suur tänu, Silvi. komisjon saadab äh, kirja Euroopa Komisjonile ja ütleb, et me ei ole äh, rahul sellega, kui aeglaselt meie taotlustega tegeletakse, te võite selle sõnumi härra volinikule kohe edasi saata ka, kui soovite. proua Podimata. Äh, jah, suur tänu, tahaksin tänada kõiki nende kommentaaride eest. tahan veel kord korrata seda, mida juba eelnevalt ütlesin, nimelt, et mina arvan ja loodan, et meil tõesti on võimalik jõuda kokkuleppele laiapõhjaliselt kokkuleppele jõuda niimoodi, et parlamendi erinevad huvid oleksid siis kõik tagatud. tahan lühidalt kommenteerida seda, mida öeldi. kõigepealt eurovõlakirjad. me kõik teame, et eurovõlakirjad ei ole mitte midagi uut, ei ole midagi, mis nüüd äkitselt kriisiaegadel oleks leiutatud öö, mingites riikides, mis sooviksid siis oma võlakoormat kuhugi peita või öö, jalust ära saada. võlakirjad, eurovõlakirjad on juba ammu olemas ja seda juba tegelikult Raha- ja Valuutaliidust, liidu loomisest saati. novembris kahe tuhandendal aastal juba räägiti eurovõlakirjadest, siis öeldi, et eurovõlakirjad on tähtsaks turgude täiustamiseks ja majandus- ja rahaliidu toetamiseks ja toona midagi ette ei võetud äh, jõusuhete pärast nõukogus. nüüd on aga see kontseptsioon uuesti välja toodud, see võib-olla on seotud tõesti Eurotsooni kriisiga ja ka Euroopa Liidu kriisiga ja võib-olla peaksime seda veel kord vaatama. ma arvan, et me peaksime veel põhjalikult neid võimalusi kontrollima ja kordan veel kord, mitte sellepärast, et vastutus riiklikult tasandilt Euroopa tasandile viia, mitte selleks, et vastutus nõrkadelt äh, tugevatele viia, vaid selleks, et meil Euroopa Liidus oleks võimalikult kiiresti võimalik kriisist välja tulla ja selleks, et me saaksime täiustada neid püüdlusi, mida tehakse rahvusriikide tasandil. on terve rida Euroopa Liidu liikmesriike ja ka Eurotsooni liikmesriike, mis üritavad äh, eelarveid tasakaalu viia. räägitakse ju ka majandusjuhtimisest ja on räägitud ka karistuste sisseviimisest, kuid ma arvan, et meil ei ole vaja karistusi, meil on vaja midagi muud. kodanikud on ju tegelikult lõppkokkuvõttes need, kes äh, peavad äh, kannatama selle all, mis otsustatakse ja me ei tohiks kodanikke ära hirmutada, neid äh, eemale ehmatada, ükskõik millisest riigist nad pärit on, kas äh, probleemidega liikmesriigist või mõnest tugevast liikmesriigist. igal juhul on tähtis see, et Euroopa kodanikud soovivad meilt rohkem kuulda ja lõpetuseks veel üks märkus, ma ei tahaks äh, seda arutelu siin uuesti alustada finantstehingu maksu sisseviimise kohta Euroopa Liidu tasandil või üleilmsel tasandil. see ei ole üldse mitte minu raporti mõte. nimelt minu raportis on ka väga selge tehniline vastus juba toodud. välja on toodud erinevad äh, parameetrid ja me ei tohi ära unustada, et meie siin teeme poliitilist tööd. meie tahame ja peame ka saavutama järgmist. nimelt, meil tuleb anda selge tugev poliitiline sõnum, meil tuleb öelda, et me peaksime seda võimalust kiiresti ja tõsiselt kontrollima on täiesti selge, et finantstehingu maks maksu ei ole võimalik Euroopa Liidus sisse viia enne, kui komisjon on mõjude hinnangu läbi viinud. see on iseenesestmõistetav, kuid me peaksime andma poliitilise sõnumi ka sellepärast, et äh, Prantsusmaa juhib praegu G kahtekümmend ja Prantsusmaa on varem öelnud, et ta on finantstehingumaksu poolt. nii et ma arvan, et äh, praegu peaks parlament ja Euroopa Liit äh, üleüldse näitama, et me jätkame seda tööd, mida me minevikus alustasime, järjekindlalt. ja tõesti, meil on vaja nüüd tõsiseid pingutusi maksu sisseviimise osas teha meil tuleb survet avaldada ka rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa peab olema heaks eeskujuks, nii nagu seda ka minevikus, mõtlen poliitilises mõttes, siis tehniliselt tuleb kontrollida, kuidas on võimalik seda teha. ma loodan, et meil on ikkagi kuidagi järgnevatel päevadel kokkuleppele jõuda, suur tänu! suur tänu, Anni! hääletus toimub esimesel veebruaril selleks, et me saaksime täiskogu seda küsimust arutada märtsikuus ja fraktsioonide seisukohad tunduvad olevat selged ja ma arvan, et siin ei olegi vaja rohkem põhjendada või õigustada, meil tuleb lihtsalt kompromissile jõuda. nüüd äh, oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Sabin Kutoši raport äh, Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande üheksanda aasta aruande kohta. ma väga vabandan, et oleme ajast maha jäänud, härra Kutoš, aga kohe saate sõna. aitäh, esimees. ma üritan teha lühidalt selleks, et aega kokku hoida et me tõesti jõuaksime selle arutelu lõpetada poole üheteistkümneks. Euroopa Investeerimispanga aastaaruanne kujutab endast panga tegevuse analüüsi kahe tuhande üheksandal aastal. meie pakume välja siis suunised Euroopa Investeerimispanga tulevaseks tegevuseks Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu oluline partner nii poliitiliste eesmärkide kontekstis kui ka majanduskriisi kontekstis. selleks, et me saavutaksime majanduskasvu ja finantsstabiilsust, on pangal märki, mängida väga oluline roll. ma tahaksin rõhutada seda, millist rolli Euroopa Investeerimispank on mänginud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia rikastamisel võlakirjade väljaandmisel ning nende projektide toetamisel, mis aitavad luua töökohti ja soodustavad majanduskasvu. sealhulgas siis ka sellised projektid, mis on suunatud VKE-dele, keskmiselt kapitaliseeritud ettevõtetele ning samuti energiainfrastruktuuri väljaarendamisele. pärast Lissaboni lepingu jõustumist sai äh, investeerimispank äh, äh, juurde paindlikkust oma rahastamistegevuses ja tema tema eh, poolt teostavate tegevuste ring laienes. Euroopa Investeerimispank eh, saab nüüd pakkuda tehnilist abi, samuti eh, luua filiaale. tehniline abi on vajalik regioonides lähenemiskriteeriumite saavutamiseks ma olen avatud kõikide kolleegide seisukohtadele ajakava osas tahaksin öelda nii palju, et muudatus esi-, muudatuste esi-, esitamise tähtaeg on seitsmes veebruar, me arutame neid muudatusettepanekuid komisjonis kahekümne kaheksandal veebruaril ning hääletus toimub viieteistkümnendal märtsil ning täiskogul hääletame neljandal aprillil, aitäh! proua Hüübner saab järgmisena sõna mina olen variraportöör ning äh, minu meelest ei ole see äh, lihtsalt selline äh, tavaliste asjade kulgu käsitlev raport, oluline on selle raporti ajastus. see raport on valminud ajahetkel, kus hakatakse koostama mitmeaastast finantsperspektiivi, kus tuleb kaaluda igasuguseid säästupakette, tuleb leida viise, kust majanduskasv saaks tulla kui vaadata seda raportit sellest aspektist, siis tuleks väga tuhe, tugevalt rõhutada just nimelt Euroopa Investeerimispanga äh, tulevast osalust äh, äh, just nimelt Euroopa eelarve võimendamisel selleks, et saaks suurendada Euroopa Liidu eelarve mõju majanduskasvu rahastamisele. samuti peaksime arvestama sellega, et Euroopa Investeerimispank on juba andnud suure panuse äh, kriisile reageerimisel just nimelt äh, sel moel, et äh, ta on hõlbustanud seda finantsvõimendust ning koos Euroopa Komisjoniga on Euroopa Investeerimispank välja töötanud terve rea ühiseid rahastamisvahendeid, mis on väga huvitavad ka just nimelt selle finantsvõimenduse rolli aspektist ma leian, et siin raportis tuleks veelgi tugevamalt äh, rõhutada seda Euroopa Investeerimispanga rolli Euroopa äh, Liidu eelarve võimendamisel selleks, et äh, teha investeeringuid me peaksime selles resolutsioonis arvestama ka Äh, sellega, millist edu Euroopa Investeerimispank on saavutanud just nimelt teel uuendusliku rahastamise suur, suunas, eriti näiteks ühtekuuluvuspoliitika vallas, kus on algatused VKE-de äh, toetamiseks äh, mikrofinantsvahend äh,, samuti äh, Jasper ja Jessica programmid. samuti peaks ähm, toetama äh, Euroopa Investeerimis Panga äh, rühma aruannet äh, ja otsust edasi arendada selliseid algatusi ning eriti äh, toetuste sidumist selle rahaga, mis siis tuleb ähm, finantsturgudelt üldiselt selles kontekstis eh, tahaksin ma öelda, et me peaksime rõhutama tugevamalt eh, projekti eh, võlakirju, arvestades seda, mida Vicky Ford ütles läbipaistvuse kohta, see tuleb arvestada. aga mulle tundub, et Euroopa Liidu projekti võlakirju võlakirjad on täna üheks oluliseks viisiks, kuidas teha suuri investeeringuid infrastruktuuri komisjon ütleb, et meil on vaja viissada miljardit eurot äh, transpordivõrgustikeks, äh, aga see ei saa tulla ükskõik kullis, kust äh, eelarvest, selleks on just nimelt vaja neid projekti võlakirju, mida toetaks Euroopa Liidu invest-, Euroopa Investeerimispank. mul on plaanis esitada ka paar muudatusettepanekut, mis tugevdavad just nimelt Euroopa Investeerimispanga äh, Äh, rolli Euroopa Liidu eelarve võimendajana, samuti selle panga rolli äh, selliste uute rahastamisvahendite loomisel, mis äh, võimaldaksid meil siis rahastada suuri infrastruktuuriprojekte telekommunikatsiooni vallas, näiteks energia vallas, sellepärast et siin vajaksid need otse Euroopa Liidu eelarvest tulevad vahendid täiendamist aga ma toetan tõesti väga tugevalt ähm, seda raportit ja selle sisu, aitäh. kas mõni variraportöör soovib veel sõna võtta? Jörgen, sa ei soovi sõna võtta, ei? Eppingit ei ole kohal, Sven? ma sain sõna kiiremini, kui lootsin Äh, see ei tähenda, et ma nüüd ALDE nimel äh, sõna võtan, kuigi ma olen teie kolleegidelt veidraid äh, emaile saanud. suur aitäh selle raporti eest, ma arvan, et üks üldine märkus oleks järgmine. me peaksime ümber mõtlema, kuidas me jõuaksime lähemale sellele aastale kaks tuhat üheksa, siin on minu meelest menetluslikud äh, küsimused. võib-olla need saadikud, kes siin parlamendis kauem on äh, olnud, äh, võiksid mulle seletada, kas alati on olnud nii, et, et et me kas-, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal arutame kahe tuhande üheksanda aasta raportit igatahes suur aitäh selle raporti eest, ma pean rõhutama, et eriti raporti see osa, kus äh, käsitletakse siis nende äh, maksuparadiiside kasutamist. selles osas ma olen nõus kõigega, mida on välja öeldud ning ma olen täiesti kindel, et see tugevdab neid arenguid, mis investeerimispangas juba on toimunud. kui nüüd rääkida üldisemalt, siis ähm, äh, mis, mis selles raportis veel vajaka on ja mille kohta me teeme muudatusettepanekud ähm, siis äh, mulle tundub, et äh, uute investeeringute keskkonnamõõde ja kasvustrateegiate keskkonnamõõde on vajakam. Äh, roheliste traditsiooniline roll ongi ju see teiste, teistele rääkida, kuidas majandust keskkonnasõbralikumaks muuta ja seda me teeme ka edaspidi Äh, niisiis on terve, terve rida peatükke, kus me tahame vastavaid muudatusi tegema, punktis üksteist kui kolmteist, kui räägitakse projekti võlakirjadest, siis meile tundub, et selliseid võlakirju oleks eriti vaja selleks, et saavutada äh, meie majanduse muutmist keskkonnasõbralikumaks. punktis seitseteist kõneldes tahaksin öelda seda, et äh, on liiga üldine öelda, et et kogu transpordi infrastruktuur ja kõik transpordivõrgustikud on midagi sellist, mida me soosime. siin peaks ähm, jällegi tugevalt rõhutama transpordi jätkusuutlikke viise. ei ole mõtet investeerida tohutuid summasid infrastruktuuri, ähm, mis äh, ei arvesta keskkonna äh, ja kliimamuutustega, see on lihtsalt raha raiskamine nii et, et selles punktis oleks vaja rohkem selgust. siis äh, veel üks küsimus, äh, mis meie jaoks on oluline, on äh, ratsionaliseerida pankade käitumist energia rahastamise küsimustes. Te rõhutate oma raportis, et tuleb pöörata tähelepanu taastuvenergiale aga äh, ainult arengumaades. ma arvan, et meil oleks vaja siiski äh, liikuda selles suunas et, et sada protsenti meie energiast tuleks äh, taastuvatest energiaallikatest. ja seda ei saa kuidagi kokku sobitada mõnede pankade investeerimisalase käitumisega me oleme küll siin, ütleme, et me oleme eh, taastuvenergia toetajad, aga samas rahastavad pangad eh, projekte, mis on vastuolus Euroopa Liidu pikaajaliste eesmärkidega, näiteks Euroopa Investeerimispanga eh, investeering ühesse Sloveenia elektrijaama, millele eraldati viissada viiskümmend miljonit eurot. ja selle projekti tulemusena Äh, ei saa Sloveenias pikka aega mingit ambitsioonikat kliimapoliitikat ellu viia. ei, ei ole võimalik kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kasvuhoonegaase vähendada määral, mis aitaks siis temperatuuri tõusu hoida allpool kahte kraadi ja kogu äh, Sloveenia heitmete kvoot läheks ära lihtsalt selle ainsa elektrijaama peale, nii et, et seega me riigi rahaga või oma rahaga tegelikult rahastame sellist poliitikat, mille vastu me tegelikult oleme. me oleme võtnud ka rahvusvahelisel tasandil kohustusi kliimapoliitika vallas ja ma arvan, et see tuleks siin raportis väga selgelt välja öelda tegemist on küsimusega, mis puudutab kogu Euroopa Liidu investeerimisalast käitumist Äh, lisaks sellele peaksime me väga selgelt äh, ütlema välja, et me soovime selgemat aruandlust selle kohta, kuidas on kasutatud raha, mis läheb näiteks VKE-dele. Äh, protsess peab olema läbipaistvam, samuti tahaksime me teada, kuidas need vahearuandluskohustused on paranenud ja võib-olla öö, tõesti, need on need äh, küsimused, mis me tõstatame, jätkusuutlikkus ja ning äh, roheliste, keskkonnasõbralike ja inimõiguste standardite äh, lülitamine siis investeerimispanga poliitikasse. aitäh, Ramon, vabandust, mul ei olnud täielikku variraportööride nimekirja, aga nüüd on Ramon sul sõna. suur aitäh kõigepealt ma tahan tänada äh, härra Kutašit äh, töö eest selle raporti kallal. ka mina toetan vajadust, äh, et tugevdatakse investeerimispanga ülesandeid, eriti laene VKE-dele. samuti jagan härra Kudase seisukohta, et Euroopa Investeerimispank peaks tulevikus tegutsema selle nimel, et saavutada makromajanduse lähenemist Euroopa Liidu liikmesriikides. paljud Põhja- ja Kesk-Euroopa Äh, riigid äh, on saavutanud olulise majanduskasvu, samas äh, lõunapoolsetes liikmesriikides majanduslangus jätkub. me peaksime selliseid suuri erinevusi ära hoidma ning Euroopa Investeerimispank peaks tulevikus selles vallas olulist rolli mängima. samuti olen ma nõus raportis öelduga, et Euroopa Investeerimispank peab emiteerima võlakirju selleks, et rahastada teatud Euroopa infrastruktuuriprojekte selles mõttes leian ma, et Eh, pank võiks eh, paika panna prioriteedid, kasutatakse tulude-kulude analüüsi selleks eh, otstarbeks. see oleks vajalik selleks, et need investeerimisprojektid tõesti annaksid suurima panuse Euroopa Liidu SKT-sse ja ma tahaksin maini-, raportöör juba mainis energeetikaprojekte, mina näiteks main-, mainiksin ka raudteeprojekte, ma teeksin ettepaneku, et üheks Euroopa Investeerimispanga prioriteediks võiks olla just nimelt kaubavee, kaubaveost võrgustikku ja just nimelt Vahemere koridoride väljaarendamine. see parandaks ühendust Euroopa turgudega ja parandaks ka majandusintegratsiooni Euroopa Liidus nüüd, mis puudutab äh, Euroopa Investeerimispanga arengu rolli, siis äh, tõesti on äh, oluline, et rohkem inimesi selle teemaga tegeleks pangas, aga samas tuleks rohkem koostööd teha ka kohalike esindajatega. Need koha, kohtadel tegutsevad inimesed saaksid sellisel juhul paremini üle võtta nende projektide juhtimise, kui need projektid lõpule jõuavad ja me, pank peaks pöörama tähelepanu ka sellele, et paljudel liikmesriikidel on praegu laenudega tõsiseid probleeme. suur tänu, Kei Mitchell järgmisena. suur tänu, härra, proua esineja, suur tänu ka raportöörile esitatud raportööri eest, olles varem olnud investeerimispanga osas raportöör, saan ma aru, kui raske selle osas raporti koostamine on ja tunnustan siis raportööri tehtut. aga Äh, mulle küll ei ole jäänud muljet, et Euroopa Investeerimispank oleks proaktiivne oma tegutsemises ja et äh, ta on võtnud endale juhi rolli kuidagi tänastele vajadustele vastuseid otsides. tundub, et nad ei ole sugugi teiste suurte äh, mängijatega samal tasandil. räägitakse jah, seda, et meil on kõige suurem majanduskriis pärast kahekümne üheksandat aastat, aga tundub, et investeerimispank küll ei ole öelnud midagi, et mis siis nüüd teha ja ülemkogu peaks kohtuma investeerimispangaga tippkohtumise tasandil või vähemalt peaksid omavahel kokku tulema president Van Rompuy ja Euroopa Investeerimispanga president. selge on see, et äh, Euroopa Investeerimispanga president peaks esitama lühikese kirjaliku aruande selles osas, mis nad teevad, jättes küll kõrvale selle mikromajanduse alased investeeringud, mis on väga äh, Äh, kasulikud, kuid äh, milline on siiski see lisandväärtus, mida nemad on toodanud, tootnud tänases äh, kriisi kontekstis? me teame, mida teeb Euroopa Keskpank, me teame seda, mida on teinud teised institutsioonid, kuid minu meelest sellest ei tea me küll piisavalt, mida on ära teinud investeerimispank ja mulle tundub, et nad võiksid ära teha palju rohkem, kui nad seni on teinud või vähemalt siis, kui nad on palju teinud, peaksime me sellest olema teadlikud Sveril on täiesti õigus äh, äh, nende aastate küsimuses, kuid samas on see täiesti loomulik, et aastal kaks tuhat üksteist räägitakse aastast kaks tuhat üheksa äh, kuivõrd kõikideks nendeks asjadeks läheb aega kuid tulevikus peaks meil olema siiski natukene kaugemale ulatuvam ülevaade makromajanduslikust poliitikast. investeerimispanga president ei pea siia kohale tulema kuulamisele, vaid saatku meile paari lehekülje peal ülevaade selle kohta, mida nad on makromajanduse tasandil teinud, kas nad mängivad seda rolli, mida minu meelest nad peaksid rollima ja siis me saame anda neile hinnangu, et kas nad tõesti täidavad seda rolli, mida nad võiksid täita tänases kriisi kontekstis. suur tänu, proua esinaine! suur tänu! muuseas, kohal on äh, tänagi juba investeerimispanga esindaja, nii et äh, kui te soovite lühidalt vastata, siis äh, teil on võimalus, kuigi hääletuste aeg on käes. nii et üks minut teile õiglane see ei ole, aga nii see kord juba on. suur tänu, proua esinaine teen väga lühidalt, tahaksin kõigepealt tänada kindlasti raportööri suurepärase tehtud töö eest ja koostöövalmiduse ülesnäitamise eest. me oleme selle raporti ettevalmistamisel tõhusalt äh, ühes töötanud tahan rõhutada seda, et me oleme proua Hübneri märkustega uute finantsinstrumentide tähtsuse osas täiesti nõus. kasutaksin ainult kolme sõna, mida president Maistat nende instrumentide osas on rõhutanud, nad peaks olema lihtsad lihtsalt selleks, et olla läbipaistvad, nad peavad olema katalüsaatori võimendusega selleks, et äh, kaasata teisi laua ümber ja nad peaksid olema korduvalt kasutatavad äh, selleks, et raha siis äh, nii tõhusalt ära kasutada kui võimalik. härra Kiigoldile ma ütleksin, et võtame teie sõnu väga tõsiselt. Te käisite alles hiljuti Luksemburgis meie pangas ja rääkisite nendest projektidest me tegeleme asjaga, meie toetame Euroopa Liidu keskkonnapoliitikat ja me ei ole nõus seisukohaga, et me seda seda ei tee. ja nüüd härra Mitchell. me võtame ka tema üleskutseid tõsiselt, president Maistat käis äh, teie komisjoni ees septembris, on valmis alati tagasi tulema ja kui tahate, et me teile dokumendi saadaksime selle kohta, Äh, kuidas me viiskümmend miljardit, viiskümmend miljardit äh, lisavahe, eurot lisavahenditena leidsime väikeettevõtlusele selleks, et võidelda kliimamuutuste vastast äh, võitlusega seotud eesmärkidega, siis hea meelega saadame sellisele ülevaate teile. suur tänu, härra Kutus, kas te tahaksite vastata? jah, lühidalt, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes osalesid selles arutelus, ma olen veendunud, et me leiame lahenduse kõikidele nendele küsimustele, mis on esile toodud, sealhulgas leiame lahendused ka roheliste probleemidele. ja e, jään ootama siis teie muudatusettepanekuid, et kuskilt pihta hakata ja aruteludega edasi minna. suur tänu! E, suur tänu, ütleb proua esinaine. tuletaksin veel meelde kalendri muudatuse esi-, muudatusettepanekud seitsmendaks veebruariks, räägime nendest kahekümne kaheksandal veebruaril, hääletame viieteistkümnendal märtsil ja eelarve kontrolli komisjon, kes esitab oma arvamuse selles küsimuses, teeb seda ka kahekümne kaheksandal veebruaril ja täiskogu ette peaks see kõik jõudma siis aprillikuuks. nüüd, kallid kolleegid, läheme edasi hääletuse juurde juba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 Where, where has he gone? Okay. Your mic is still on. No. Have you, have you got a... kolleegid, leidsite üles oma kaardid? meie Tšehhi kolleeg vabandab, et tal ei ole hääletusnimekirja kaasa, äh, kaarti kaasas proua esineja, kõik teie, kes te olete süüdi selles, et teil ei ole kaasas hääletuskaarti, näidake nüüd. kaks konservatiivi. veel mõni. või ei ole me veel kõik kohalegi jõudnud? tundub, et härra aseesimees on meil siin kaotsi läinud. härra Koses, teil hääletuskaart on kaasas? ei ole hullu, hoiame teil silma peal, kaks konservatiivi, üks rahvaparteilane. kontrollime kõigepealt võib-olla hääletust, kontrollhääletus. This is a test vote, so anybody kontrollhääletus, nii et pange kõik see plussmärk seekord. ainult positiivsed nupud lubatud kontrollhääletusel tundub, et äh, kolleegid ei vajuta nuppu. kolmkümmend seitse inimest on talle kaardi pannud masinasse, aga ainult kolmkümmend neli, nüüdseks kolmkümmend viis äh, on hääletanud ja nüüd juba kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend kuus, no hea küll. tundub, et oleme valmis. Uh, nii ja hääletame härra Kutaše raportit piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem. ning kõigepealt muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. see pole mitte eriti hea hääletusnimekiri. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, tundub, et tuleb elektrooniliselt kontrollida, sest ei tõsta käsi üles. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? Okay, so that's two ECR and two EPP. kaks konservatiivi ja kaks Rahvapartei liiget tuleb liidata, nii et kui te hääletate üks poolt, teine vastu, siis on tulemus nullis nii et kakskümmend kaheksa poolt ja kümme vastu, ehk siis vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud. üksteist, kes on poolt oi, vabandust, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. esimene osa on vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. teine osa tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tuleb kontrollida muudatusettepanek kaksteist hääletus on lõppenud. väga napp tulemus, härra Hekmark, kuidas teie hääletate? poolt. ehk neli lisaks, neli plussi lisaks. kas sain õigesti aru, siis vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek B kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, jällegi segane tulemus, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C ühes osas, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud aga kontrollime siiski. elektrooniline hääletus, kompromissettepanek D, teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud kompromissettepanek E kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, F, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud isegi vägagi tagasi lükatud, tagasi lükatud selgelt, nii et tuleb nüüd eraldi hääletada kõik need ettepanekud, muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kogu ülejäänud langeb ära viiskümmend üheksa, kõik põhimõtteliselt langeb ära, nii et kompromissettepanek G kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. tundub, et äh, vastu võetud. nii et läheme edasi, kompromissettepanek H, hašš, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek I, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek J, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromissettepanek K, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt, poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tuleb kontrollida kaheksakümmend kuut Um, right, hang on, we've got, we've, there's two. üks hetk, äh, kaks on üle, aga mida ütlevad need, keda pole hääletuskaarti? kaks konservatiivi, kaks Rahvapartei oma. kolm hääletaks vastu ehk et äh, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ei, ei, minul on teistsugune kui raportööride nimekiri. sada, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada, kontrollime, sada neli, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? ja vastu võetud üks hetk, mida ütlevad kaardita inimesed, kas te jääte erapooletuks? siis on siiski vastu võetud. sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud sada kuus. Te soovite kontrollida, aga tõstke käed kõrgele, siis on lihtsam. sada viis, elektrooniline hääletus. tagasi lükatud sada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tuleb vist kontrollida, sada kaheksa elektrooniline hääletus. And that's rejected tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada kümme poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek M, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kuusteist, kes on poolt, vastu erapooletu tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime sada kuusteist elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. järgmine tundub olevat sada kakskümmend neli. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kas saame kontrollida seda kahtekümmet kaheksat elektrooniliselt? vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neliteist poolt. aa, see langeb ära, vabandust. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud teine osa, kas seda saab eraldi hääletada? jah, teine osa võib jääda siiski, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ikkagi sada kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükata sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu. kas saame kontrollida sada kolmkümmend viit? Right. Marcus. And that's overwhelmingly rejected. I think it's on tundub, et te olete vahepeal oma meelt muutnud, vaadates tulemust sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapool. kuulge, palun, kui ma näen kõigest kolme kätt, siis tuleb äh, hääletada kõik elektrooniliselt, sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tuleb kontrollida, sada kolmkümmend üheksa. vastu võetud. kompromissettepanek O kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, teine osa on tagasi lükatud. sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükata sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek B, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada vii-, sada vii-, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vast-, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. originaaltekst lõige kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek Q kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, kas saame kontrollida teine osa, kompromissettepanek Q? kas kõik on hääletanud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kaksteist, ei, see langeb ära. sada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu. kas saame sada seitsekümmend nelja uuesti hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud? originaaltekst lõige kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tundub, et vastu võetud, kuid kas saame kontrollida, sada seitsekümmend seitse elektrooniline hääletus. Right, hääletus on alanud. Vote's closed, that hääletus on lõppenud, vastu võetud. ülejäänud langeb ära, nii et sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend viis poolt. sada kaheksakümmend viis poolt, äh, käed üles, palun. vabandust, ma ei saa koordinaatoreid lugeda, sest kõik peaksid siiski hääletama üheskoos. sada kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. kompromissettepanek R, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kompromiss S. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nii et muudatusettepanek sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, ei sama, vabandust, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sa, ülejäänud langeb ära, nii et sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kas saame kontrollida sada üheksakümmend seitset? To... nii, palju me peame lisama? kolm kaardita inimest, nii et tagasi lükatud, sest kolm hääletavad veel vastu. sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tundub. aga on vaja kontrollida kakssada kaks elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? ja tuleb lisada kolm vastuhäält, nii et tagasi lükatud. kakssada kolm, kes on poolt vastu, erapooletu. kas saame uuesti, kakssada kolm, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime siiski kakssada viis, sest tulemus tundus olevat napp. on vastu võetud. nii et kakssada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üksteist pool, kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuid kontrollime siiski igaks juhuks teist osa. kas keegi on veel hääletamata, hääletage palun hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus üle äh, kogu raporti kohta muudetud kujul. Okay, votes closed and... hääletus on lõppenud kolm lisame poolt häältele, nii et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 financial conglomerates. okei okay,, if you could say niisiis, äh, istuge palun oma kohtadele tagasi ja nüüd läheme päevakorraga edasi, punkt kolmteist. see puudutab finantskonglomeraate. Sarah, I need to leave for completing yeah, yeah, your chair notes for this afternoon.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 arutame härra Stolojani raporti eelnõu, mis puudutab finantskonglomeraate. aitäh selle äh, direktiivi eelnõu eesmärk on parandada täiendavat järelevalvet äh, finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste üle. nõukogu ja komisjon tegid ettepaneku saavutada see kahe, kahes etapis, esimeseks etapiks oleks nii-öelda siis olemasolevate direktiivide kiire parandamine, tegemist on siis direktiividega, mis puudutavad täiendavat järelevalvet ning see siis on komisjoni poolt välja pakutud direktiivi eelnõu teemaks. teiseks etapiks oleks ja see teine etapp peaks selle aasta lõpuks lõpule jõudma, oleks siis äh, põhjalikum äh, läbivaatus äh, selles küsimuses, see läbivaatuse viib läbi komisjon ning tõenäoliselt tuleb komisjonilt siis järgmisel aastal ka vastavasisuline ettepanek. kuhu me oleme siis selle direktiivi eelnõuga ka antud hetkel jõudnud. loomulikult komisjon on oma ettepaneku esimese etapi jaoks juba välja töötanud ja selle ka meile saatnud ja samuti oli äh, äh,, samuti nõukogu on juba saavutanud kokkuleppe nende muudatuste osas, mida tuleb olemasolevatesse direktiividesse teha see, mida me siin täna arutame, on meie muudatusettepanekud ja ettepanekud komisjonile, komisjoni direktiivi eelnõule ning samuti meie muudatusettepanekud äh, mis on juba äh, korrelatsioonis enamuse nõukogu muudatusettepanekutega. enne kui ma rõhutaksin kõige olulisemaid muudatusettepanekuid, mis siin raportis on tehtud, tahaksin tänada äh, meie komisjoni nõustajat härra Ivo Palessi, kes tõesti aitas väga palju selle raporti eelnõu koostamisel selles raportis on äh, niivõrd palju tehnilisi muudatusi, mis on vaja just selleks, et need äh, olemasolevad direktiivsid muuta mm, äh, järjepidevaks sellega, mida, mis tuleneb nüüd Lissaboni lepingust. samuti olid need direktiivid vaja kooskõlla viia uute Euroopa järelevalveasutused, asutustega tuli siis kooskõlla viia terminoloogia ja ka kõik need uued määrused ja direktiivid. mida me siis selle raportiga oleme teinud? kõigepealt me oleme sisse viinud muudatused ka sellesse direktiivi, mis puudutab äh, solventsus kahte. tegemist on siis direktiiviga, mis puudutab kindlustussektorit ning äh, see direktiiv peaks siis jõustuma kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. nõukogu on samuti teinud äh, sellesse direktiivi muudatusettepanekuid veel äh, rida muudatus, muudatusettepanekuid on selliseid, mis puudutavad Euroopa järelevalveasutusi. me oleme väga selgelt välja öelnud, et kõik üldsuunised, mida need järelevalveasutused välja annavad, äh, tuleb välja anda läbi ühiskomisjoni Äh, siis on veel rida muudatusettepanekuid, mis üritavad parandada läbipaistvust, siis järelevalve tegevuse valdkonnas. ma tahaksin rõhutada muudatusettepanekut, mis puudutab Äh, finantskonglomeraadide struktuur ja nende finantskonglomeraatide nimekirja. ma tahaksin öelda, et täna see finantskonglomeraatide nimekiri on salastatud, seda ei ole kuskil avaldatud. me teeme samuti ettepaneku lülitada segafinantsvaldusettevõtted äh, sellesse nimekirja ja samuti defineerida, mida me siis peame silmas nende segafinantsvaldusettevõtete äh, all ja me tahame nad lülitada siis ka täiendava järelevalve alla ja samuti panna sisse siia alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad me oleme esitanud ka muudatusettepaneku millega äh, viime siis ähm, äh, sisse vastupidavustestid äh, kõikides finan-, kõikide finantskonglomeraatide tasanditel. võib-olla te olete kokku puutunud lobitööga selle direktiivi eelnõu ümber. mina olen juba kohtunud mõningad äh, finantssektori esindajatega, kindlustusettevõtete ja pankade esindajatega eriti. üldiselt äh, nad äh, on komisjoni ettepanekuga nõus, samuti nõukogu ettepanekuga. mõningase reservatsiooniga suhtutakse aga nendesse vastupidavustestidesse. eriti just kindlustussektori esindajad ütlevad, et et me loome selles sektoris ebavõrdsed tingimused, nad kardavad et nimelt seda, et, et kindlustusettevõte, mis on osaks finantskonglomeraadist, peab siis nii-öelda selle vastupidavustesti läbima, samas samasugune kindlustusettevõte, mis ei ole osaks finantskonglomeraadist ei pea seda äh, vastupidavustesti läbima. see oli siis peamine vastuväide ja äh, või vähemalt selline mulje mulle jäi kohtumisest kindlustussektori esindajatega. Äh, mõned kohtumised seisavad mul veel ees seoses selle direktiivi eelnõuga niisiis, need oleksid need peamised muutused, mida me oleme välja pakkunud. loomulikult äh, pärast seda, kui me oleme saanud teie kommentaarid ja muudatusettepanekud, peame me äh, alustama arutelusid nõukoguga selleks, et saavutada kompromissi. kuigi muudatusettepanekuid võib-olla meie raportis ei ole väga palju aga mõned nendest on erinevad siis siiski nõukogu seisukohtadest. Äh, aitäh! aitäh, Peter, järgmisena! suur aitäh! mina tervitan neid muudatusettepanekuid, mis raportöör on esitanud ja tahaksin teda tänada meeskonnatöö eest. me oleme üritanud siis Solvency kaks direktiivi lissaboniseerida nii-öelda ja tõesti eh, paljudele direktiividele on tehtud muudatusi. mina olen üritanud tõesti eh, muudatusettepanekuid eh, välja mõelda. me alati ei ole küll kõigis küsimustes nõus, aga selles küsimuses me oleme peaaegu ühel arvamusel ja minu arvates on see tõesti koostöö seisukohalt väga kasulik, võib-olla selline asi ei juhtu just esimest korda, aga igatahes tulemused on head ma arvan, et need muudatusettepanekud äh, lihtsalt äh, müü-, puud-, puudutavad äh, sõnastuse muutmist ja ma tahaksin öelda, miks ma võib-olla mõnda nendest ei toeta ja miks meil oleks vaja täiendavaid arutelusid, näiteks ma tervitan muudatust kolmkümmend üks, mis nõuab, et ühiskomisjon hoiaks silma peale kõikidel nendel üksustel, mis on konglomeraadi osad, ma arvan, et seda juba mainiti ja see on tõesti väga oluline Äh, ja seda me peame siis nende järelevalveasutuste puhul kindlasti laiendama. Äh, kõik need järelevalveasutused peavad olema seotud siis ka krediidi- ja kindlustussektoriga. ja samuti tahaksin parandada komisjoni ettepanekut, äh, mis paneb paika teatud täiendavad kriteeriumid, see on tõesti üks asi, mida me peaksime samuti kaaluma Äh, mõned küsimused on tõesti äh, täiendavad, aga meil ei ole vaja hakata veel mingit kolleegiumit äh, looma, meil on juba olemas samad reguleerijad, kes istuvad ühes ja samas kohas, reguleerivad samu asutusi, nii et, et hakata veel mingit uut kolleegiumi looma oleks minu arust lihtsalt liigne ja tegelikult äh, on ju inimesi, kes sellega tegelevad, äh, suhteliselt vähe, vahendeid on vähe ja hakata veel nende põhjal midagi uut looma oleks liiasus. ja mis puudutab mõningaid ühes komisjoni volitusi, siis äh, ma tahaksin öelda, et ma toetan seda, et parlament tõesti selgitab, milli-, millisel tasandil see komisjon tegeleb ja, ja laiendab selle komisjoni pädevusi ja siin on mul mõningani, mõningast probleeme. ma ei tea, kas saab sellele ühiskomisjonile näiteks juriidilise isiku saa-, staatuse anda, see minu arvates ei ole võimalik. Äh, ma teen ettepaneku, et kaks, kahekümne kolmanda muudatusettepaneku puhul me vaatame seda uuesti. Äh, siin on sellise, selline sõnakasutus, mis annab asjale nagu juriidilise värvingu ja minu arvates ei ole see antud hetkel asjakohane. samuti peaksime selgitama, milline on nende kolme järelevalveasutuse roll ja samuti peame vaatama, milline on see peamine vastutav amet, sest et me ei taha hakata neile andma selliseid õiguslikke pädevusi, mida neil tegelikult ei ole. mis puudutab kolmkümmend üheksat muudatust ja seda, neid vastupidavusteste, siis võib-olla siin antakse liiga suur roll ühendkomisjonile, nemad on tegelikult ju ainult koordineerijad võib-olla tulevikus muutub asi natukene konkur-, konkreetsemaks, aga praegu me peame siiski leppima sellega, mis on selle komisjoni pädevuses. ja kui me hakkame äh, lootma, et need ametid hakkavad täitma kõiki ühiskomisjoni ülesandeid, siis me tuleb, võib-olla ootame veel väga pikka aega. nüüd, mis puudutab nende taluvustestide, vastupidavustestide avaldamist veebilehekülgedel, jah võib-olla koduriigi järelevalveasutus võiks sellega ka tegeleda. ja võib-olla veel üks äh, asi, mis on pisut vastuoluline, äh, puudutab siis äh, nende ettevõtete omavaradega kauplemist näiteks pankade käsutuses on väga palju erinevaid finantsinstrumente ja siis tekib küsimus, et, et oma bilansis mi,, milline osa äh, võiks siis olla oma varadega kauplemisel ja milline osa muul. nii et võib-olla me peaksime siin liikuma lähemale USA mudelile või vähemalt alustama arutelusid sellel teemal. niisiis, mina teeksin ettepaneku et äh, finantsstabiilsuse aspektist peaksime võib-olla parandama mõningaid äh, raportööri ettepanekuid ja laiendama muudatust viiskümmend kaks, nii et see keelaks ähm, investeerida alternatiivsetesse investeerimisfondidesse äh, rohkem kui kolm protsenti oma esimese astme kapitalist. see on siis selline kapital, mis on kõige likviidsem niisiis äh, igatahes huvitaksid mind ka teiste kolleegide seisukohad selles küsimuses ja mul on tõesti väga hea meel, et me just praegu seda teemat arutame, aitäh! aitäh! ma pean üles tunnistama seda, et mina olen ALDE variraportöör ja tahaksin ka mõne sõna lausuda selle raporti teemal. üldiselt ma olen nõus äh, paljuga sellest, mis öeldi ja olen ka paljuski nõus raporti eelnõuga, üks valdkond, mis mind huvitas, kui ma seda raportit äh, äh, lug-, lugesin, olid need järelevalvelüngad äh, ja, ja minu arvates oleks väga hea, kui see järelevalve või see ühiskomisjon hoiaks silma peal ikka sellel, mis täpselt toimub, et meil ei ole mingeid selliseid lünki et kõik oleks tõesti sidus, et äh, ei oleks olukorda, kus meil mõnes valdkonnas on topeltjärelevalve ja mõnes valdkonnas üldse mitte mingit järelevalvet. ma arvan, et muudatusettepanekud aitavad seda eesmärki saavutada. ja mul tekit-, mulle tekitas ka segadus see, et kui palju kolleegiume meil veel juurde vaja on. kui asju vaadata ja mõelda, et no kuhu see kõik välja jõuab, kas me ei muuda asju mitte liialt, veelgi keerulisemaks, siis äh, ma leian, et see punkt tuleks uuesti läbi vaadata. ma tervitan seda, et esmalt on siin mainitud ähm, ja et neid ei tohi kõrvale jätta. ma olen nõus ka sellega, mida öeldi äh, siis selle ühiskomisjoni äh, legaalsuse kohta ja personali kohta, sest nad on tõesti, neil ei ole piisavalt personali praegu. jah, nad peaksid tegevust koordineerima, aga võib-olla me peaksime hoolitsema selle eest, et et õiged vahendid lähevad siis tõesti õige, õigete asjade järelevalvele minu arvates on tegemist tõesti organiga, mis vajab rohkem ressursse, mis peaks suuremaks muutuma, aga me peaksime hoolitsema selle eest, et me ei tee talle lõpu peale niimoodi, et äh, anname talle ülesandeid, mille lahendamiseks talle ei ole ressursse eraldatud. sest et äh, niimoodi hakkavad inimesed lõpuks ütlema, et voh, parem lähme mõne alternatiivse süsteemi juurde tagasi. nii et, et mm, ma arvan, et meil on vaja seda komisjoni toetada ja mitte sellele lõppu teha. meil ei ole plaanis äh, eriti palju muudatusettepanekuid esitada, me lihtsalt kontrollime, et kõik lüngad on nii-öelda täidetud. ja Philip Lambert on järgmine variraportöör. ja ma tõesti avaldan austust eelkõnelejatele ekspertteadmiste eest ja ma teen väga lühidalt ja ei hakka kordama seda, mis on juba öeldud ja millega me oleme nõus. ma tahaksin tänada raportööri selle raporti eest. meil ei ole palju muudatusettepanekuid, võib-olla ainuke küsimus, mis meil on, eh, on järgmine. me teame, et see direktiiv puudutab reguleeritavaid üksuseid, aga mil määral on äh, selles valdkonnas selliseid reguleerimata üksusi, keda siis reguleerimine üldse ei puuduta, kas selles valdkonnas saab midagi teha, kas me saame kuidagi hoolitseda selle eest, et sellised konglomeraadid, taolised üksused äh, reguleerimisest ei pääse et see on üks asi, mis vajaks selgitamist, aga muus osas ma toetan kõiki neid märkusi, äh, mida eelkõnelejad tegid, nii et, et äh, veel kord suur aitäh hea raporti eest, ma usun, et tegemist on valdkond, kus me saavutame laia, valdkonnaga, kus me saavutame laiapõhjalise kei järgmisena. aitäh! ma äh, toetan paljusid märkusi, mis on juba tehtud ja mulle tundus, et komisjoni raport oli väga tugev ning raport raportööri töö tugineb sellele. mul on üks küsimus ja see on tõesti küsimus eelkõige. miks ERM ei ole ala, algselt mainitud komisjoni dokumendis, kas selleks oli mingi põhjus? ma ei tea, milline selle kaasamise mõju on, kui paljusid ettevõtteid see mõju, mõjutab, nii et, et mida need mõjuhinnangud ütlevad ja, ja miks seda kohe alguses ei mainitud äh, Äh, kui äh, koostati see komisjoni raport, sest nii et ma tahaksin teada, miks see äh, organ välja jäeti, kas selleks on mingi põhjus, et võib-olla komisjoni poole pealt keegi oskaks sellele selgitada, selgitust anda sest siis ma tunneks FFM-i kaasamise üle palju, ma oleks palju rahulikum selle kaasamise üle nii et, et tegemist on tõesti küsimusega ja ma vabandan, et ma selle küsimuse esitan, aga see mõjutaks neid muudatusettepanekuid, mida ma tulevikus teen. jah, meil tõesti on olemas äh, komisjoni esindaja. kas te oskate sellele küsimusele vastata? jah see äh, ettepanek pandi komisjoni juunis, juunis ja siis IFM tuli äh, päevakorda alles hiljem, nii et, et teie asi on otsustada, kas te tahaks seda siis sisse panna või ei. nii et, et lihtsalt seal oli väga lihtne tehniline põhjus Say, tuleb tunnistada, et äh, mulle te-, tuli küll pähe mõte, et ei, N peaks seal sees olema, kas keegi soovib veel sõna selles küsimuses, kui ei, siis saab sõna uuesti härra raportöör. nojah. jääb üle teid tänada tehtud märkuste eest, olen valmis koostööd tegema variraportööridega loomulikult, nagu ka kõikide teistega. ja Ivo Vanesega koostööd tegema ja, ja sealt edasi juba arutelud nõukogu ja komisjoniga. suur tänu! suur tänu! muudatusettepanekute tähtaeg äh, on pea juba käes, teine veebruar, räägime nendest kahekümne kaheksandal veebruaril, komisjon hääletab kolmekümne esimesel märtsil ja üritame siis täiskokku jõuda maikuus. nii et suur tänu veel kord kõigile ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, neliteist, kindlustuse tagamise skeemid ja raportööriks siin on härra Peter Skinner. suur tänu, proua esineja, üritan teha lühidalt. kindlustuse tagamise skeemide temaatika ilmselt kõikide vaatevinklist vaadates tänast olukorda Euroopa tasandil kujuneb väga keeruliseks. tänane süsteem äh, rajaneb äh, erinevatel lähenemistel liikmesriigiti, kõik puudutavad küll tarbijakaitset, kuid äh, sama palju ka äh, Äh, maksumaksja kaitset, arvestades seda, et valitsused ei taha sekkuda. Solventsus teisega seos, mis minu meelest on ka ju tegelikult tarbijakaitse seadusandluse alla kuuluv, tuleb arvesse võtta ning seega tuleb äh, muuta mõneti meie lähenemist äh, võrreldes pangandussektorile lähenemisega. ma olen seda alati välja öelnud ja loodetavasti kolleegid toetavad, et kindlustussektor ei ole sama, mis pangandussektor ja pangandus ei ole see, mis kindlustus, need kaks asja tuleks kindlasti lahus hoida nii mõneski vallas ja seega tuleks väga konkreetselt äh, rääkida ühest või teisest me oleme kõikidest nendest asjadest rääkinud ka Solventsus kahe osas ja seega oli täiesti selge, et kindlustuse sektor tuleb arutelu võtta järgmisena. ma esitaksin väljakutse kõigile nendele, kes ütlevad, et äh, miks ei võiks äh, hakata rääkima ka konglomeraatide toetusest ja nii edasi, äh, et et kui me nende asjadega Euroopas tegeleme tarbijate hüvanguks, siis peab see süsteem olema siiski tõhus ja peaks tagama kapitali liikumise nii sujuvalt kui võimalik. nii et jääda ootama seda, mis saab edasi, sellepärast et me ei räägi ju praegu lõpp-pildist, vaid see on ainult osa äh, pildist. teema on keeruline, ei ole ühtegi liikmesriiki, kes sellist skeemi rakendaks, kuid põhimõtteliselt äh, midagi sarnast ja selles mõttes Solventsus kaks minu meelest äh, hõlmab äh, seda, et arvesse tuleb võtta seda, mida on tehtud liikmesriikides, need on ju peamised mu-, mootorid äh, kindlustuse tagamise skeemide osas. ja seega peaksime siin koduriigi põhimõtte kindlasti sisse kirjutama, mitte rääkima nii palju Euroopa-ülesest lähenemisest ja see tähendab seda, et tuleb öelda seda, et kui mõni kindlustusettevõte äh, kokku variseb, siis see ei too kaasa ilmselt sellist traagikat kui pangandussektoris pankade kokkukukkumine ja seega kohalikud järelevalveasutused ilmselt vastutavad rohkem kindlustusettevõtte läbikukkumise eest sellepärast, et kindlustusettevõtete kokkukukkumiseks läheb kauem aega kui pankade puhul, pangad võivad kokku variseda üleöö. lisaks sellele minu meelest oleme me näinud äh, ka piiriülese kindlustussektori selget suurenemist, vähemalt nii palju on selge, et kindlustusettevõtted äh, loovad äh, kontoreid üle terve Euroopa Liidu küll erinevate nimede all, kuid peakorter on siiski koduriigis tegem-, tegemist ei ole mitte nii palju allüksustega, vaid harudega kindlustusettevõtete puhul ja seega inimesed ostavad kindlustuspoliise ettevõtetest teadmata, kus äh, asub peakorter või mis on selle ettevõtte pea, emaettevõte, see viib selliste probleemidega, nagu näiteks seesama Equitel Life, äh, Equitel Life äh, kriis ja see tõi välja väga palju negatiivset nende skeemide toimimise või pigem mittetoimimise osas. kui me nüüd kasutame koduriigi põhimõtet, siis me võime tagada umbes sajaprotsendiliselt mõnede liikmesriikide puhul juurdepääsu tagatissüsteemidele, mis eksisteerivad koos teiste süsteemidega ja minu meelest kõik kindlustusnõuded äh, äh, tuleb täita. minu küsimus nendele, kes suhtuvad kriitiliselt kõigesse sellesse, kas on tõendeid selle kohta, et äh, kas kindlustusettevõtted kas meil on selliseid kindlustusettevõtteid, äh, mis on täiesti läbi kukkunud ja inimesed jätnud tühjade taskutega, nii nagu pankade puhul? ma näen äh, ette, et EIOPal on samuti äh, roll kogu selles protsessis, eriti läbi siduvate tehniliste standardite. võib-olla näiteks raamdirektiiv kaks, Omnibus kaks VKE-de definitsiooni ka Euroopa Liidu tasandil ei ole ja seega väga raske on minu jaoks see probleem, et äh, see on küsimus äh, mis muidugi kindlustuste tagamise süsteemides, skeemides tuleb mängu, enne kui meil ei ole seda definitsiooni, siis ei ole ka nagu midagi teha. nüüd äh, skeemide rahastamine, selles osas minu meelest Euroopa Komisjon on välja pakkunud, et nad tahaksid tuua sisse ex-ante fondi, minu meelest on see liiane nõue no,, ja tegelikult on seotud otseselt sellega, mida, mis on juhtunud pangandussektoris ja mida nemad peavad välja kannatama, aga kuid ma ei näe küll mingisugust põhjust, miks peaks sama meetodit kasutama kindlustussektoris. tooge mulle mõni näide eh, täiesti kokku varisenud kindlustusettevõttest. Eh, loomulikult on igasuguseid näiteid sellest, kuidas asjad on läinud halvasti ka kindlustussektoris, aga ükski kindlustusettevõte kui selline pole eh, täiesti kokku varisenud ja selline ex-ante fond ajaks asjad veel keerulisemaks. ma saan aru, miks komisjon sellele mõtleb, kuid kui see läbi surutakse, siis peab olema kaks põhimõtet, tuleb tagada see, eh, tuleb meeles pidada seda, et kindlustusettevõtted kui sellised kõik korraga kokku ei varise ja teiseks, põhimõtteliselt meil on ju ometigi eh, liikmesriikides kindlustuse tagamise skeemid olemas. Need on küll mitmekesisused, mitmekesised ja kui me hakkame siin midagi ühtlustama, Äh, siis on selge see, et tänases kaasa olukorras oleks tulud väga väikesed. ja veel äh, mär-, toon välja selle, nagu komisjon teab, väga kõrged kapitalinõuded Solventsus kaks äh, direktiivis. miinimumkapitalinõuded on seal kirjas, lisaks sellele veel tagatised, siis see puhver reitinguagentuurid samal ajal annavad majandusanalüüse kapitali kohta, nii et ma ei saa aru, kui palju kapitali meil siis on vaja. järelevalveasutused peavad eh, olema nõuderedeliga selged, eh, kursis. nii et minu meelest ei ole sellel absoluutselt mitte mingisugust mõtet, eh, sellel ex-ante fondil. Need on siis minu esialgsed mõtted ja jään ootama siis arutelu, mis, mis kindlasti saab olema põnev Eh, suur tänu! härra Otmar Kaaras, eh, Rahvapartei variraportöör, on teises komisjonis ja ei saanud seega osaleda, kas keegi Rahvapartei nimel temast räägib? tema asemel räägib härra Skinner viitab eh, Astrid Lullingule, Astrid Lulling raputab pead ja Olle Schmidt võtab rolli üle. suur tänu, proua esinaine! ega see asi ei ole lihtne ma olen põhimõtteliselt Peteriga nõus. Need ähm, komisjoni valge raamatu selgitused tegelikult ei äh, ar-, ei ole argumenteeritud nii, et, et, et see mind kuidagi veenaks mina ei ole sugugi kindel, et äh, see kõik on vajalik, aga Peter Skinner on ekspert selles küsimuses. mina tegelen investeeringute skeemide alase direktiiviga ja võib-olla seal oleks võimalik äh, midagi sellist sisse tuua, kuid ma ei ole sugugi veendunud, et kas äh, kindlustuste puhul see peaks nii olema kindlustus on ikka ju midagi muud, nagu ka Peter ütles, tarbijakaitse on äh, komisjoni jaoks kõige olulisem, kuid kas seda mitte Solvency kaks ei kata juba? nii nagu ka Peter ütles. see kõik on võib-olla natukene kummaline, mis ma siin räägin, sellepärast et küsimused ei ole mul suunatud raportöörile, vaid komisjonile konkurentsi küsimused, kas need on Valges Raamatus siiski piisavalt kaetud, on nad kaetud nii, nagu nad peaks olema kaetud? selleski ma ei ole veendunud. finantsstabiilsus. kas kindlustusettevõtetega oli probleeme finantskriisi ajal? valge raamat viitab Euroopa Äh, kindlustusettevõtetele räägib sellest, kuidas äh, nad hakkama said kriisi ajal ja tegelikult väga vähe on neid, äh, kes põhja läksid. nii et mina toetan põhimõtteliselt harmoneerimist. kui meil on siseturg, mida me tahame näha toimivana ja meil on lisaks sellele kindlustussektori puhul tegemist ka piiriülese ettevõtlusega, siis tekib tõesti küsimus, et kas see on kõige mõistlikum viis edasi minna ja kõige tõsisemaid küsimusi on see ex-ante fond ehk eelrahastamisfond, eelrahastatav fond. enamus siin komisjonis ilmselt on seisukohal, et me peame teadma, kui palju me oleme praegu süstinud finantssüsteemi pankadesse ja nii edasi, kui palju nemad maksavad kogu selle asja eest ja tegelikult me ju teame väga hästi, et mitte pennigi nad ei maksa ühtegi eurot, naela ega ka krooni. ma tõesti ei oska võtta siin seisukohta. nagu te aru saate, olen ma kerges hämmingus ja minu meelest tuleks komisjonis äh, maha pidada üks väga tõsine arutelu selles küsimuses ja variraportööride vahel ka tuleb ära kuulata erinevate fraktsioonide seisukohad, mis neil on öelda selles küsimuses. ja vaadata siis, äh, kuidas me selle asjaga tegeleme. jään suure huviga ootama seda, mida on öelda komisjonil, sellepärast et te peate mind veel veenma kogu selles asjas, teie argumendid peavad olema natukene vettpidavamad. see oli siis minu kokkuvõte. ma ei ole sugugi kindel. Vicky Ford. suur tänu ja suur tänu, et äh, ka oma ajaga saite ilusti nii vara hakkama, aga kahjuks ma jäin sellepärast äh, ilma raportööri sissejuhatusest, aga eks mul ka trenni vaja mööda koridori joostes. natukene ajab mind see asi äh, segadusse. kindlustussüsteem on ju ometigi kardinaalselt erinev pangandussüsteemist elukindlustuspensio-, äh, elukindlustus äh, või äh, näiteks autokindlustus, need ei ole sarnased pankade poolt võetavate riskidega, pangad on omavahel väga seotud ja seega võimalus või see tõenäosus, et kindlustussektor üheskoos kokku variseb, on Eh, ikkagi minimaalne võrreldes eh, pankade kokkuvarisemisega ja seega minu meelest ei ole absoluutselt põhjendatud tohutu ex-ante fond. sellepärast, et baaskindlustuste puhul mm, on, on eh, ikkagi ju tegemist hoopis teistsuguse äh, süsteemiga ettevõtted on täiesti teistsugused ja kui neil on piisavalt kapet, kapitali läbi Solvency kahe, peaks nad olema kaetud. aga loomulikult ei ka-, ei saa kaitsta kedagi selle eest, et üks kindlustusettevõte eh, kokku ei varise, seda on ennegi juhtunud ja selle jaoks on vaja garantiiskeemi. ja erinevad liikmesriigid on lahenenud, lähenenud sellele teemale erinevalt, mõnedel on äh, tagatisskeemid, äh, teistes ei ole ja see muidugi võib olla segadust tekitav äh, tarbijatele, kes äh, kaaluvad siis kindlustuse võtmist erinevate ettevõtete vahel. kuid see üldine identne süsteem, mida välja pakutakse selle probleemi lahendamiseks, läheb aga minu meelest ka natukene liiga kaugele tarbijaid võib teavitada erinevate süsteemide joontest. meil on kindlasti head tava liikmesriikides, mida omavahel jagada, minu meelest meil ei ole vaja eelrahastatud äh, suurt fondi. nagu ma saan aru, osades liikmesriikides selle fondi juhtimise eest siis äh, maksab see fond ise mingil hetkel öö, äh, ja mida kasutatakse siis, kui tekitatakse tohutu kahjunõue, kuid minu meelest seda asja tuleks siiski veel natukene arutada. nagu ma ütlesin, minu meelest ei ole vaja täisharmoneerimist sellel tasandil ja minu meelest ei ole vaja ka seda eksante fondi, see ei ole põhjendatud komisjoni mõjuanalüüs, nad ei ole tegelenud äh, autokindlustuse küsimustega, elukindlustustega küll, ma ei saa aru, miks jäi autokindlustus välja sellest. ja sellega ma nüüd siis piirduksingi, aitäh. Astrid Luling. suur tänu, proua esinaine ma ei räägi variraportöörina, sellepärast et ma ei ole variraportöör ja minu meelest need, kes on endale variraportööri kohustuse võtnud, peaksid ikkagi äh, tegema jõupingutusi selleks, et kohale jõuda, see on minu meelest põhimõttelise tähtsusega ja pean tunnistama ka seda, et äh, kuivõrd äh, olin äh, kimpus teiste asjadega ei ole ma selle raporti eelnõu äh, lugemiseni jõudnud, aga mul on üks väga primitiivne küsimus härra raportöörile. meil on äh, Solvency kaks, lisaks sellele järelevalve uus süsteem, kindlustussüsteemide järelevalvesüsteem. kas sellest siis nüüd ometigi ei piisa? suur tänu, peaksin äh, võib-olla selgitama uuesti, et äh, härra Kaaras pidi tegema ettekande äh, korporatiivse juhtimisstandardi osas ja seega ta ei saanud tulla siia, aga tema assistent on kohal ja paneb kõik kirja, nii et ta ei ole pääsenud sugugi. ma olen pannud ennast ise nimekirja, kuivõrd meil aega on. Peter ja mina oleme Solventsus äh, kahega palju, mitu puuda soola ära söönud koos. Ähm, nii et öö, äh, omalt poolt lisaksin nii palju, et Solventsus kahe pool me, kahe puhul me ütlesime, et me eeldasime, eeldame mingisugust äh, tagatissüsteemi ja seega kutsusime nõukogu komisjoni üles selles suunas tööd tegema ja Solventsus kahe 2 järgi toimus ka konsultatsiooniprotsess ja ma üritan endale nüüd meelde tuletada, mida ma seal ütlesin. aga mis minule selgeks sai äh, sellel kohtumisel tööstuse esindajatega, oli see, et äh, mõned liikmesriigid olid üllatuslikult vägagi vastu sellele asjale aga kui ma äh, süüvisin asjasse, siis ma mõistsin, et mingisugune tagatise süsteem nendel kõigil on olemas Nad lihtsalt ei taha mingisugust eelrahastatud äh, rasket skeemi, mis äh, nõuab äh, raha suunamist erinevatesse padadesse, mm, nii et me peame sellele asjale lähenema väga ettevõtlikult, kindlustussektor on väga mitmekesine ja liikmesriikide süsteemid ka mitmekesised ja tagatised peaksid olema ikkagi viimane variant, mis kasutusele võetakse praegu minu meelest on oht selles, et tarbijad on nii kaitstud, et et see on, kõigepealt see süsteem on väga kallis ja teiseks tarbija lakkab mõtlemast. ta on lihtsalt nii ära kaitstud. ja pidevalt on surve sellele, et tagatisskeemidest äh, tehtaks kiirelt väljapakse, maksed, äh, aga ei keskenduta tegelikult sisulisele küsimusele. me peame tõesti inimesi koolitama selles osas, et et on teinekord asju, mis ei saa toimuda üleöö. olukord ei ole sama nagu pangandussektoris, kus selgub, et äh, sul järsku pole pangaarvel mitte midagi enam, mida kulutada ja pangateenused on kadunud. see ju tõesti annab ikka tõsise põntsu äh, sinu igapäevaelule, kuid kindlustuste puhul minu meelest küll on ähm, neid valdkondi, kus äh, tuleb jah, võib-olla tegutseda kiiremini, kuid teistes ei peaks tegutsema nii kiiresti, nii et ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et seega ma ei ole nõus äh, selle ühtse lähenemisega kõigile, et meil oleks standardiseeritud fond, mingisugune rahapada, millest siis kiirelt äh, väljamakseid tehakse. kuid ma tean, et Solvency kahe osas me tegelikult ka palusime mingisugust taolist suunavõttu, nii et ei saa komisjoni praegu süüdistada selles, et nad on vastavasisusele ettepaneku teinud. kuigi jah, kuigi nii, nii äh, täiendavat äh, muutust me ette ei näinud. rohkem kõnesoovijaid ei ole nimekirjas. kas komisjon võtaks nüüd sõna, kuivõrd raportöör on seda soovinud? kas komisjonist on keegi kohal? Äh, suur tänu, äh, suur tänu, Peter, raportöörile ja suur tänu ka debatis osalejatele. meie valge raamat äh, näeb tegelikult ette miinimum ühtlustusrežiimi, sellepärast et me teame väga hästi seda, et erinevused liikmesriigiti on väga erinevad umbes kaksteist äh, riiki äh, omavad äh, kindlustuse tagamise skeeme, need on väga erinevad ja rakendamisega on olnud ka probleeme. Ähm, ja me oleme näinud, et ähm, kindlustussektorile on, on kriisil olnud ka muidugi sügav mõju ja Valges Raamatus oleme me siis natukene selgitanud seda, miks sellist süsteemi on vaja kriis on meile nii mõndagi õpetanud ja nagu te ütlesite, Solvency kaks ei kavatse ja ega ei saagi luua äh, sellist keskkonda, kus läbikukkumisi ei ole. Äh, piiriülene tegevus ilmselt äh, hoogustub kindlustussektoris ja, ja praegu on ilmselt, ilmselge see, et ähm, mängureeglid ei ole võrdsed kõikidele ettevõtetele ja loomulikult see omab mõju finantsturgudele meie ettepanek siis, nagu ma ütlesin, on miinimumharmoneerimine. valges raamatus oleme välja toonud üsna mitu valdkonda, kus me arvame, et see harmoneerimine oleks vajalik. selge on see, et liikmesriikidele tuleb jätta äh, suhteliselt suur vabadus äh, oma süsteemide kohaldamise, kohandamisel ja me oleme praegu siis asunud analüüsima kommentaare, mis selle valge raamatu osas on esitatud ja tuleme siis äh, tulemuste juurde tagasi. ja loomulikult äh, ootame põnevusega nende arutelude jätkami-, jätku ja oleme valmis teile siis äh, jagama infot ja andma taust, teavet. nüüd li-, liikluskindlustuse küsimus, see on jäänud välja siit, kuivõrd seda reguleerivad teised direktiivid aga loomulikult oleme valmis üksikasju jagama teiega. aga põhimõtteliselt täna oleme tulnud siia selleks, et teid ära kuulata ja suur tänu tehtud märkustest. Äh, Peter Skinner, nüüd teile sõna. jah, ma tahan ka lihtsalt kiirelt vastata tõstatatud küsimustele. Viki tegi ettepaneku, et äh, et enasi, edasikindlustus on natukene teistsugune süsteem, ei ole tarbijaga otseselt niimoodi seotud äh, tegelikult jah, see on ettevõtete vaheline asi. Äh, ISO-se roll äh, ka, kes, äh, kolleeg, kes nii hästi nagu ikka esindab Rahvaparteid ja need raportid kõik alati küsimärgi alla paneb. Solvency kaks on suurepärane, aga see ei taga seda, et läbikukkumisi ei tule. see annab vist garantiisid pole välja arvatud võimaldatud kindlustustagatis-skeemide, tagamise skeemide puhul. nimelt, äh, selge on see, et Equitable Life kriis meile juba näitas, millised need probleemid on, meil on vaja järjepidevat lä lähenemist minu meelest komisjoni puhul ei ole tegemist äh, miinimumettepanekuga. kui te nõuate midagi ex ante, siis te annate sellele juba mandaadi, et tegemist on täieliku harmoneeritusega ja kui te räägite juba juriidilistest äh, ja füüsilistest isikutest, siis äh, noh, on ju ka selge see, kuhu suunda te olete minemas. võib-olla ühiskomisjon aitab teid natukene selleks, et järjepidevust tagada, kuid mis puudutab rahastamist, siis ausalt öeldes äh, ma ei ole nõus teie argumentidega üheksakümmend üheksa koma üheksakümmend viis protsenti on äh, tagatud äh, läbikukkumise äh, takistamine. pangandussektor või kindlustussektor ei ole selline nagu pangandussektor, lõpetage ära see mõtteviis, et kindlustussektor kõik variseb koos kokku, see ei ole nii. suur tänu! suur tänu, kallid kolleegid! tuletan teile veel meelde, et muudatusettepanekute esindamise tähtaeg, vabandust siiski, kahekümne kaheksandal veebruaril, teil on äh, Peter suisa kuu aega aega, et kirjutada kokku oma raport, siis räägime sellest esimest korda, esimesel märtsil muudatusettepanekud, äh, aprillis äh, võtab komisjon, hääletab komisjon seda ja siis juunis peaks see jõudma täiskokku muude küsimuste alla pole midagi siin välja pakutud, nii et jääb üle veel ära öelda järgmise kohtumise aeg, teisipäev, esimene veebruar saab see olema kell üheksa ja siis jätkame juba pärastlõunal kell kolm, nii et äh, me oleme saanud omadega varem hakkama, aitäh!